uh,, dear colleagues. kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. alustame ITRE komisjoni koosolekuga. ja alustame sellega, et kinnitame päevakorra. see on saadikute dokumentide toimikus. kas te tahate seal midagi muuta? ei taha? nüüd järgmisena esimehe teadaandeid, neid on kolm. IBE konverents, mis puudutab eraelu puutumatuse kaitset online, IT-turbe küsimusi ja Euroopa Liidu IT-autonoomia küsimusi. see konverents toimub Brüsselis kaheksandal ja üheksandal detsembril kaks tuhat viisteist ja need ITRE liikmed, kes on sellest huvitatud, on kutsutud osalema. ja libe konverentsiga oleme ka seotud, see ongi libe konverents ja see puudutab siis online eraelu puutumatuse kaitset, see oli esimene teade. teine volinik Moedas on eelarve kontrolli komisjoni ees neljapäeval, kolmandal detsembril kella kolmest, see pärastlõunal Altiero Spinelli eh, hoones ruumis 5G3 ja toimub arvamuste vahetus eh, Euroopa Komisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnituse üle. volinik Moedas on innovatsioonipoliitika teadusuuringute eest vastutav volinik ja seega seotud meie komisjoni tegemistega. nüüd kolmas teave, ITRE komisjoni kohtumine toimub teisipäeval, esimesel septembril algusega kell kümme. aga enne seda äh, kella üheksast kümneni kohtuvad koordinaatorid. nii palju minu poolt, kui kellelgi on midagi täiendavalt teatada või midagi küsida, siis palun. härra Tanniga Uh, ma tänan. Äh, tahan teilt toetust, et võtta päevakorda kiireloomulisena küsimus, mille me saadame komisjonile. selle olen mina ja härra Karins allkirjastanud kahekümne esimesel oktoobril käesoleval aastal. nimelt äh, komisjon ei ole vastanud meie küsimusele, see puudutab ITS-i ETS-i, aga kuna tegemist on väga pakilise küsimusega, siis palun see ETS-i, heitmekaubanduse süsteemi küsimus ikkagi ka päevakorda võtta minu ja härra Karinši palvel, kes hetkel ei ole siin kohal. Well mm, the dead, the deadline. nüüd tähtaeg vastuseks oli kuueteistkümnes november see tähendab kümme päeva tagasi. aga paraku see tähtaeg, mille parlament seadis, ei ole komisjonile siduv, sest meie oleme selle tähtaja seadnud oma kodukorra kohaselt. nüüd volinik Kaniete teavitas meid sellest, et nad töötavad vastuse kallal ja edastatakse Euroopa Parlamendile peatselt. eeldagem, et vastust me ei saa kuni selle nädala lõpuni, järgmise nädala alguses, siis saame me otsustada, et paneme selle teema järgmisesse ITRE päevakorda, sest meie reageerime sellisele olukorrale nii, et paneme selle konkreetse teema, antud juhul siis ETS-i teema, arutelude päevakorda ja see peab siis olema enne jõule. meil on ühine komisjon, nii koosolek enne jõule. kui midagi muud Äh, ei toimu vahepeal, siis komisjoni, siis meie komisjoni sekretariaat äh, tegeleb sellega, aga ka nii, et lugas meile õige peatselt vastust. kas on veel sõnasoove, ma ei näe, et oleks. Läheme siis neljanda päevakorrapunkti juurde, nimelt Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime. me kõik teame, kui tähtis see teema on. ja toimub mõttevahetus ekspertidega, kes istuvad siin teie ees. ja komisjon alustab nii tööd suulise küsimuse resolutsiooni kallal, mis puudutabki Euroopa raudteetööstust. ma tervitan meie külalisi ja tahan teid mõlemaid tänada selle eest, et leidsite aega tulla meie komisjoniga kohtuma, sest see on meile väga oluline. nüüd eh, kumbki sõnavõtja teeb lühikese ettekande ja oleks hea, kui te tuleksite toime kümne minutiga. ja informat-, visioon, kui kaua te olete rääkinud, on näha ka siin ekraanil teie ees. nii et pärast seda, kui oleme ettekande ära kuulanud, toimub meil huvipakkuv arutelu. nii et alustan sellest, et annan sõna härra Philipp Citroenile. Citroen, Citroen, okei okay., good Direct, Director General. tegemist on UNIFE peadirektoriga. äkki te ütlete paar sõna tutvustuseks, mul ei ole teie CV-d, väga huvitav oleks kuulda teie professionaalsest tausast, taustast. Te olete võib-olla ka Citroenis töötanud Äh, äkki olete äh, sellegi ettevõttega tihedalt seotud olnud. paar sõna tutvustuseks, poole minuti jooksul. vastan teile väga lühidalt. mina olen tõesti äh, tsitroonitehast leidja lapselaps, aga täna räägin ma siin täiesti teisel, teisel teemal ja Citroen niikuinii ei ole enam meie pere kontrolli all nüüd olen peaaegu kakskümmend viis aastat töötanud hoopis raudteesektoris ja olin ka tükk, pikka aega Brüsselis tööl meie esinduses, olen teinud koostööd transpordiministritega ja mitu korda öö, äh, töötasin öö, äh, ka Pariisi äh, raudteefirmas ja pärast seda olin SNCF-i Äh, ridades ja siis võtsin üles, üle ühe ettevõtte, mis ka oli tegev äh, raudteesektoris ja liitusin äh, siis pärast seda Euroopa Raudteeliiduga ehk raudtee infrastruktuuri firmade assotsiatsiooniga on tegemist ja seal on olnud siis viimased aastad, aitäh! härra esimees, räägiksin siis äh, paari sõnaga, tahaksin tänada kõigepealt ITRE komisjoni selle eest, et olete kutsunud mind siia arvamuste vahetusele. tahaksin ka tänada proua Martina Wernerit, teie raportööri ja teisi rahvasaadikuid, kes äh, on liitunud meie istungiga, kuid äh, Martina Wernerit tahaksin ma eriti tänada nimelt, et, et ta on teinud siis tööd väga palju sellel teemal kui lubate, räägiksin äh, paari sõnaga raudteetööstusest ja kuivõrd slaidid on inglise keeles, äh, siis äh, lähen ka inglise keelele üle, ütleb kõneleja. täna saame teile tutvustada meie sektorit, probleeme, meie ees seisvaid probleeme ja esimene küsimus on, mida üldse kujutab endast ähm, Euroopa raudteetarnetööstus, nagu te võib-olla te teate, on äh, see struktureeritud tarbijate ümber, olgu tegemist siis infrastruktuuri haldajatega või rahvusvaheliste äh, ettevõtetega ja teiselt poolt äh, siis tarnesektor. meie tööstuse tugevus peitub selles, et meil on väga palju erinevaid ettevõtteid. kõigepealt väga spetsialiseerunud ettevõtted nagu siit slaidilt on näha, me räägime siin nii veeremi ettevõtetest, signaliseerimise ettevõtetest, RTMS ja CPTC, infrastruktuur ehk taristu ei tohi unustada, aga ka äh, neid, kes töötavad välja äh, süsteeme mitte ainult äh, siis äh, kiirrongide jaoks või kaugsõidurongide jaoks, vaid ka näiteks linnasisese rongiliikluse osas, nii et ettevõtete suurus on väga erinev, näiteks nagu ka autotööstuses on raudteesektoris väga palju tuntud ettevõtteid, kes siis äh, töötavad allhangete põhjal, aga lisaks äh, sellele on ka maailmaklassi süsteemi integra-, integratsioone, integreerivaid ettevõtteid ja oluline on muidugi see, et meil on tuhandeid äh, VKE-sid. me oleme tõesti Pan-Euroopa tööstus, meie tööstuslikud juured on väga sügaval, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania äh,, Pooland ja Tšehhi Vabariik, seal on ajalooliselt olnud äh, raudteetööstus väga-väga äh, tugev ja oluline on mainida seda, et raudteetööstus on täna tegev peaaegu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. nüüd, äh, milline on raudteesektori osa Euroopa majanduses? COP kahekümne ühe läbirääkimised täna ametlikult avatakse Pariisis ja selles kontekstis tuletaksin teile meelde, et me ei ole panustanud mitte ainult kõige keskkonnasõbralikuma transpordiviisi edendamisele, aga me oleme ka strateegiliselt olulised terve majanduse jaoks Euroopas. miks me oleme nii oluline osa Euroopa majandusest, me oleme kõigepealt suur tööandja Euroopas, kokku on meie sektoris töös nelisada tuhat, tööl nelisada tuhat inimest, me oleme väga innovaatiline, novaatorlik tööstus, see on Euroopa ähm, see alati nii olnud, väga suur osa meie aastasest käivest investeeritakse uuendustesse, näiteks äh, kiirrongid, ERTMS äh, ja äh, juhitamata metroorongide süsteem ja see on loomulikult oluline meie tarbijatele ja kolmandaks me oleme liidri kohal maailma tasandil. me oleme peamine ekspordi koht nelikümmend seitse miljardit eurot äh, on äh, meie äh, käibemaht ja nelikümmend kuus protsenti raudteetoodangust on meie käes maailmas. selleks tänane kohtumine on aga võimalus rääkida teile meie suu-, sektori tänastest võimalustest, aga ka probleemidest, mis on seotud konkurentsi pideva kasvuga maailma tasandil, mis on äh, positiivne on see, et raudteeturg kasvab kõikidel mandritel ja seega ärilised võimalused on väga suured Euroopa tarnijatele. viimased uuringud on näidanud seda, et globaalne turg on väga vitaalne raudteevarustuse järele. linnastumine, energiaküsimused ja keskkonnaprobleemid äh, nende alusel tehtud äh, arvutused näitavad siis seda, et äh, raudteesektor peaks kasvama kaks koma seitse protsenti järgmisel aastal, järgmised äh, ähm, suured kasvupiirkonnad meie jaoks on Ladina-Ameerika, Aasia ja Vahemere piirkond ja teistes äh, piirkondades jäävad siis kasvumäärad jätkuvalt kõrgele tasandile, see on selgelt suur võimalus Euroopa tööstuse jaoks, aga loomulikult võimaluseks samamoodi ka meie konkurentidele rahvusvahelisel tasandil, kelles, kes järjest rohkem kanda kinnitavad suureks äh, probleemiks on meile juurdepääs ähm, rahvusvahelistele turgudele. volinik ütles eelmisel aastal Euroopa Parlamendis seda, et Euroopa peab äh, paremini, saama parema juurdepääsu turgudele äh, rahvusvahelisel tasandil, aga samas tuleb märkida seda, et võtmeturud, kus Euroopa on varem olnud tugevalt äh, esindatud, on nüüd hakanud piirama Euroopa ettevõtetele juurdepääsu turule või selle täiesti sulgenud, samas Euroopa turg on jäänud avatuks kõigi jaoks, ka Euroopast väljaspoolt tulevatele ettevõtetele. meie uuringud on näidanud seda, et turud, mis on avatud Euroopa tarnijatele, on ainult kuuskümmend seitse protsenti kogu turgudest, see on oluliselt vähem, kui eelmised uuringud on varem näidanud see on otseselt äh, seotud sellega, et Hiinas, Jaapanis, Koreas ja teistes riikides on lihtsalt äh, meie juurdepääs turgudele vähenenud. kuidas me seda selgitame? väga paljudes riikides rakendatakse praegu protektsionistlikke meetmeid selleks, et toetada äh, riigisisest tööstust ja sellepärast ei ole Euroopa ettevõtetel hanketurgudel Euroopa Liidust väljaspool võrdset juurdepääsu see on üks kõige olulisemaid küsimusi Euroopa-Jaapani vabakaubanduslepingu alastel läbirääkimistel. mis on veel oluline, on see, et Hiina raudteeturg on pärast kahe tuhande üheksandat aastat meie jaoks oluliselt kitsenenud. Äh, siirdemajandused äh, Aafrikas või Indias on äh, enne lepingute andmist seadnud tingimuseks selle, et me peame tehased sinna riikidesse üle viima järgmine slaid näitab seda, et milline on Aasiast pärit oht. me oleme praegu jõudnud pöördepunkti. nimelt tööstuslik konkurents Hiina poolt ja Jaapani poolt on järjest enam tuntav selle on välja toonud ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa Komisjoni uuring turgude kohta ja nüüd kaks aastat hiljem on olukord muutunud veelgi kehvemaks meie jaoks. Hiina konkurents paljud olete ilmselt kuulnud äh, seda, mis juhtus paar nädalat tagasi. nimelt äh, maailma kaks suurimat äh, raudteefirmad panid kokku, leiavad ühte kappi ja kolmkümmend üks miljardit USA dollarit on nende käive olnud aastal kaks tuhat kolmteist. ja nüüd on äh, Äh, see riigi poolt äh, loodud ettevõte kõige suurem trendi and-, äh, trendi kuju, trendide kujundaja maailmaturul. hiinlastel on ambitsioon võtta nii-öelda maailm üle ja see on reeglil näha, nad on kohal juba Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Türgis ja on sisenenud hiljuti ka Ameerika turgudele ja järgmine sihtmärk nende jaoks Euroopa turg. me võime tuua näiteid läbirääkimiste kohta kuusteist pluss üks voorus, nimelt Budapesti ja Belgradi vahele tahetakse tõmmata uus äh, raudteeliin ja selle hiinlased ilmselt varsti võivad ehitada. lõpetuseks lisaksin selle, et enamus lepinguid, mille on saanud äh, Hiina tarbijad, näevad tegelikult, äh, ettevõtted näevad ette seda, et riik toetab neid riigipoolsete toetustega ja seega on neil konkurentsieelis, nad saavad äh, tänu sellele rahalisele toetusele äh, Hiina finantsinstitutsioonidelt äh, pakkuda väga odavaid lepinguid, mida Euroopa ettevõtted teha ei saa, sellepärast et eurooplased peavad lähtuma OECD reeglitest ja see tähendab seda, et konkurents on ebaõiglane ja sellepärast me pöördumegi parlamendi, komisjoni ja nõukogu poole, et nad tagaksid võrdsed võimalused kõigi jaoks ja nüüd kõige olulisem osa minu ettekande, kuidas äh, saaks Euroopa Liit kaitsta meie tööstuse juhi rolli maailma tasandil. UNIFE, meie organisatsioon oli väga rahul otsusega, mille võttis Euroopa Parlament vastu, nimelt et nad, et võetakse vastu resolutsioon Euroopa raudteetarnetööstuse konkurentsivõime kohta, seda proua Martina Werneri algatusel, millist toetust me siis tahame Euroopa Liidu institutsioonidelt? praeguste Euroopa strateegiate näitel autotööstuse või äh, laevaehituse sektoris on UNIFE välja toonud kolm väga olulist sammast, mis me loodame, äh, on koordineerivaks Euroopa tööstusstrateegiaks meie tööstussektori jaoks. siin on need ära toodud, kõigepealt äh, tuleb paremaks muuta pakkumine selleks, et eurooplased saaksid pakkuda kõige paremaid tooteid maailmaturgudel ja Euroopa Liit võib mängida siin väga olulist toetavat rolli äh, läbi teadusuuringute innovatsiooni tõhustamise, Horisont kaks tuhat kakskümmend, Shift to Rail äh, programmi, sellest sai reaalsus härra esimese aastal kaks tuhat neliteist tänu ITRE komisjoni toetusele äh, teadus- ja arendustegevus tuleb toetada ka VKE-des ja klustrites ja Euroopa Liit võib toetada aga ka klientide ligimeelitamisel ja oskuste väljatöötamisel ja kohe lõpetan. Euroopa Liidu äh, ja rahvusvahelise ärikeskkonna parandamine, tagamaks selle, et Euroopa tootjad, sealhulgas tuhanded VKE-d, saaksid äh, toota ja müüa oma tooteid kõige parematel turutingimustel, mis ma tahtsin öelda? täna on meie ees kaks väga olulist küsimust, kõigepealt neljanda raudteepaki tehniline osa, mis varsti võetakse, seda on eriti vaja äh, me tarbijatele ja me arvame, et Euroopa võib mängida väga olulist rolli selleks, et äh, suurendada meie tööstuse äh, vastupanu vanemad tõrgutel ja et paraneksid meie juurdepääsuvõimalused, mõtlesin TTIP-le, äh, Jaapaniga kaubandusleping, Hiinaga investeeringute leping, ma tean, et me võime loota Euroopa Parlamendi toetusele nendes väga rasketes läbirääkimistes ja kolmas punkt tuleb stimuleerida Euroopa Liidus ja maailmas äh, nõudlust, et meie toodete järele oleks maailma tasandil suur nõudlus ja me oleme nüüd valmis Euroopa institutsioonidega koostööd tegema, investeerimispangaga koostööd tegema selleks, et Euroopa strateegiliste arengut, strateegilise investeeringute fond aitaks raudteele kaasa Euroopas. meie konkreetsemad ettepanekud on kirjas selles dokumendis, mille teile täna saatsime ja oleme valmis öö, teile, teie küsimustele vastama. suur tänu veel kord, härra esimees, suur tänu ITRE komisjonile, et kutsusite mind külla, tahaksin ühtlasi tänada proua Wernerit ka selle töö eest, mille ta on ära teinud sellel teemal, nagu te aru saate, meie jaoks on see väga oluline küsimus Euroopa raudteetööstuses. suur tänu, äh, härra peadirektor. suur tänu, härra Citroen. väga huvitav äh, oli teie äh, avaldus täna siin ITRE komisjoni alguses kohe ja annaksin sõna meie teisele külalisele, kui lubate, härra Jean Verrier. ma paluksin ka, et äh, alguses, ilma et ma paneksin siin kella käima, paari sõnaga räägiksite iseendast, palun. tutvustage ennast meile Monsieur le, le Président. suur tänu, härra president, äh, proua Werner, äh, daamid ja härrad. kõigepealt äh, suur tänu selle kutse eest teie poole pöörduda. kõigepealt on mul suur rõõm ja suur au selle üle. kõigepealt siis minust, mina olen Prantsuse saadik. juba mõnda aega tagasi sündisin Põhja-Prantsusmaal ja alustasin Siemensis esimesed aastad töötasin Saksamaal ja siis tulin Prantsusmaale üle kolmes valdkonnas. kõigepealt äh, tööstuslik automaatika, siis äh, inseneritööstused ja lõpuks olen siis päädinud transpordisektorisse, kus ma olin Siemens Mobility Prantsusmaa tegevdirektor. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, käivitasin uue karjääri ähm, ja minust sai e-transi ähm, idufirmade keskuse tegevdirektorina me tegutseme Galee läheduse, läheduses ja te, tegeleme siis raudteesektoriga ja ERSi eh, Euroopa raudteeklustrite algatus on siis üks meie peamiseid tegevusvaldkondi. suur tänu ja nüüd läheb kell käima, ütleb härra esimees. ära Alors, ce, ce réseau, nous l'avons, le voyez sur la carte. meie võrgustik on, näeb välja siis kaardil selline. me lõime selle äh, samm-sammu haaval üles, me oleme esindatud kaheksas erinevas riigis, äh, kus räägitakse seitset erinevat keelt. see ei ole lihtne, aga te olete sellega harjunud ise. me oleme üritanud siis koondada äh, Äh, meie sarnaseid äh, organisatsioone üle liikmesriikide. Te teate, et on erinevus liikmesriikide vahel, aga on ka asju, mis on sarnased äh, ja eesmärgid on ka ühised. ja tuleksin selle klustri termini juurde. seda kasutatakse väga palju, seda sõna, eriti Brüsselis, aga kui lubate, räägiksin ma täpsemalt sellest, milles see on jutt. Michael Porter tuli selle mõistega välja tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ähm,. definitsioon on cluster, on ettevõtete grupp ja institutsioonide grupp, mis eh, piirne, mis asuvad samas geograafilises piirkonnas ja mis on omavahel seotud läbi selle, et pakuvad sarnaseid tooteid või teenuseid. loomulikult on see definitsioon ka väga üldine, aga siin on kolm võtmesõna, kõigepealt eh, piirkond, territoorium, see on väga oluline. piirkond eh, kannab ühtset kultuuri, sellel on ühine tulevik, eh, see tea-, tähendab teatud tüüpi inimesi, nad on kultuuriliselt ja geograafiliselt lähedal ja ka väärtused on lähedal, isegi internetiajastusel, ajastul peab siis teineteise Äh, lähedal äh, olema. Äh, teine sõna on teineteisest sõltuvad, klastrite puhul on see ilmselge, klastrid on, klastri ettevõtted on tõesti omavahel väga seotud, see võib olla nii klientide kui tarnijate vaheliste suhete puhul, aga võib puudutada ka näiteks ekspertteadmiste jagamist, aga võib otseselt puudutada ka konkreetseid partnerlusi siis teadus- ja arendustegevuses. Euroopas on väga palju e, e, erinevaid poliitikaid käivitatud e, riikide tasandil, piirkondade tasandil, näiteks Itaalias on selliseid klustreid väga palju olnud, need on VKE-de klustrid, kuid nüüd tänapäeval on rohkem selliseid temaatilisi klustreid, Saksamaal olid nii-öelda kompetentsnetsid, need on erinevad klustrid olnud siis välja on kujunenud siis ka nii, ka eh, nii-öelda juhtklustrid. Prantsusmaal eh, on see uus asi eh, konkurentsipiirkonnad, see on, see on mõiste, mis alguses oli erakondade põhine, kuid nüüd on jõudnud, jõutud sellega erakondade ülesele tasandile, Hispaanias sarnased liikumised, väga oluline kluster neil näiteks Baskimaal. härra esimees, mul on veel meeles, kui me käisime Poolas ja rääkisime sellest omal ajal, mida tähendab kluster ja Poolal on nüüd väga selge klustrite poliitika, meil on ka, meil on Silesias nende ka väga hea koostöö paigas Ühendkuningriigis eh, samuti Michael Porteri eh, käivitas need omal ajal ja kahe tuhande üheksandast aastast on meie partneritega suhted seal paigas. nüüd ehm, me üritasime siis koondada oma liikumiste inimesi, kes on meiega sa-, sarnased. kõigepealt äh, käivitasime me teaduse ja innovatsiooni ühised programmid äh,, ja mm, ma võrdlen seda tihti keemilise reaktsiooni katalüsaatoriga, katalüsaator ei osale tegevuses, aga ilma temata ei ole võimalik ahelreaktsioon. ja täpselt samamoodi on meie eesmärk, me tahame tuua ühtseks, ühestes, ühtses projekti kokku erineva taustaga inimesed ja ettevõtted ilm-, ise selles osalemata ja me üritame siis VKS-id aidata nende strateegiate puhul, et nad leiaksid partnerid äh, ja äh, aitame neil ka siis strateegiliselt öö, ähm, oma äh, plaanid äh, realiseerida. ja me tahame tagada ka selle, et et kiiresti oleks teadus- ja arengu öö, tulemused turul ja parandaksid tegelikku olukorda ja meie eesmärgiks ei ole sugugi olla mingi partnerite klubi ainult, vaid et aidata tõesti kaasa majanduse arengule kui me nüüd vaatame tüüpilist äh, klusterite koosseisu, siis äh, meie puhul see nii nelikümmend protsenti keskmiselt VKE-d liikmeks. miks? Äh, sellepärast, et neid, neil on tõesti abi vaja, nad on üsna haprad ühelt poolt need on ettevõtted, mis on aga samas väga novaatorlikud, paindlikud ja kellel on äh, suured ootused ka, ka meile. üsna kiiresti saime me aru sellest, et äh, meist on Euroopas kasu ainult siis, kui me teeme koostööd. ja selle veendum-, see veendumus äh, viis meie ja meie liikmeorganisatsioonid teatud tulud ole kohe, ekspertide vahetus, ekspertteadmiste vahetus andis meile võimaluse heita pilk sellele, kuidas teised kultuurid on lahendanud sarnaseid probleeme, näiteks raudteeprobleemidele on ka lähenetud riikides väga erinevalt ja sellise analüüsi tulemused on palju rikkamad, kui, kui kõik tegutsesid omaette, jagasime häid tavasid nii juhtimistavasid kui ka äh, strateegiate kujundamisel ja nii edasi. meil on välja kujunenud teatud partnerite baas, kes teineteist usaldavad ja me oleme üheskoos äh, käivitanud tegevusi meie sihtturgudel, oleme üritanud laiendada turuvõimalusi VK, VKE-dele Euroopas, selleni me veel päris ei ole jõudnud, aga ka Euroopast väljaspool ja raudteesektoris me arvame, et lisandväärtus on väga-väga oluline ja siin ma tahaksin äh, rääkida veel ühe loo, te teate, et raudteesektor on alati olnud strateegiline tööstus äh, ja äh, seda on reguleeritud liikmesriikide tasandilt ja see on tähendanud seda, et see ühtne lisaväärtus kujuneb toormaterjalidest, veeremi ja, ja librite läbi ja siis äh, jõudis kohale Euroopa ja turg avanes. veel mitte päris, on teatud vastupanu sellele, aga põhimõtteliselt on turg avanenud ja see oli raudteesektorile täiesti uus ajastus, äh, teised eksperdid teavad sellest natukene rohkem kui mina, aga põhimõtteliselt ettevõtete ühinemised, tõhustamine, aga see oli suurepärane võimalus raudteetööstusele äh, Ehm, ehitati välja suured liinid, see oli suurettevõtetele väga kasulik, ehm, aga ka mõnedele VKE-dele, aga üleilmastumine on hoopis teine asi. väga paljud eh, on loomulikult eh, investeerinud eh, tugeva majanduskasvuga riikidesse. Ehm, nad on ise panustanud lisandväärtusesse, aga sealt ka ise kasu lõiganud läbi ekspertteadmiste ja investorid, eriti Aasia investorid, on jõudnud Euroopasse selleks, et investeerida siia ja siin teadmisi koguda. see lisandväärtuse ahel, millest ma rääkisin, on aga natukene öö, viltu. ei ole võimalik öö, tehnoloogiliselt jõuda väga kõrgele tasandile, kui me suurettevõtete kõrval ei toeta VKE-sid, kui me ei toeta teadus- ja arendustegevust ja selleks ongi vaja klustreid, ähm, meietaolisi organisatsioone. aga äh, loomulikult äh, väljakutsed on väga suured, ma räägin võib-olla otsekoheselt liiga, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, raamprogramm ja nii edasi, kõik see on VKE-dele natukene kättesaamatu igal aastal pannakse kokku nimekiri VKE-dest, kes osalevad, aga kui me äh, selles äh, süveneme, siis nende VKE-de seas on palju konsultatsioone ja jagavaid ettevõtteid, aga väga vähe äh, tarneettevõtteid. see on väga raske saada sellele turule juurdepääsu aga äh, Shift to Rail näiteks on hea uudis meie jaoks, äh, me oleme UNIFE ja teiste Shift to Rail taga olevate organisatsioonidega teinud äh, tööd selleks, et panna VKE-de kaart kokku Euroopas ja meie esindame täna umbes tuhandet ettevõtet ja sada, sajad nendest on võimelised Shift to Railis kaasa mängima, aga jällegi on juurdepääs piiratud esimesed äh, hanked peaksid tulema Shift to Raili osas äh, paari nädala pärast, eks vaatame. ja veel, mis on hea uudis, äh, Euroopa loomulikult on toetanud klusterite poliitikat, seda on ka komisjon kinnitanud, see on hea uudis, aga kui me vaatame Euroopa klustrite alast tegevust, siis on väga palju uuringuid, võrdelanalüüse äh,, Äh, räägitud, äh, analüüsitud erinevaid äh, probleeme, aga väga vähe räägitakse nendest pakkumistest, mis peaksid siis tooma raha ja finantse juurde klusteritesse täna praegusel kujul, näiteks COSME projekti puhul oli üks selline algatus, kus toetati kaheksat projekti sadadest pakkumistest kuid raha oli selle jaoks väga vähe ja kui me arvame, et kui me mõtleme sellele, et see raha oli ette nähtud kuueks-seitsmeks aastaks, siis, siis see oli tõesti väga pisku. VKE-de toetuskavad ka hea uudis, aga öö, konkurentsi läbinud projekte oli väga vähe. mida saaksid teha Euroopa institutsioonid, eriti Euroopa Parlament, tuleb tõesti mõista, milline on nende organisatsioonide lisandväärtus, kui olulised on klustrid ja klustrite vaheline tegevus, liikmesriike tuleks motiveerida äh, kasutusele võtma jätkusuutlik äh, klustrite poliitika, meil on vaja avalikku toetust, me oleme ju üldist majandushuvi äh, teeniv teenus, ja Euroopa poolt äh, välja toodud reeglid äh, selle kohta et, et kakskümmend protsenti Euroopa Liidu vahenditest on suur, suunatud VKE-desse, et ka see realiseeruks tegelikkuses, see on meie jaoks väga tähtis. ja mis on veel oluline, tuleb äh, keerukust vähendada, ma rõhutan seda ja lubate mul ka saksa keeles võib-olla kokku võtta, ma tahaksin teid tänada ma olen üritanud äh, paare minutiga joonistada välja, millised on meie ees seisvad raskused ja teile saata selge sõnum välja, me oleme valmis teile aga lisainfot andma ja olen valmis ka loomulikult arutelul osalema, suur tänu! Um, mister... suur tänu, härra Jean Verrier, väga huvitava info eest loomulikult keele vahetamine ei tähenda seda, et te veel kümme minutit juurde saanuks. aga see oli hea mõte ka lisada mõned sõnad lõpus saksa keeles oma ettekandele. meie raportöör proua Martina Werner, ma palun, et teie nüüd kolme minutiga piirduksite, kas selles kolme pool, olgu nii ja äh,, jah, ma tänan, lugupeetud eesistuja, härra Citroen, härra Ferrier, lugupeetud kolleegid. mul on hea meel selle üle, et meil on täna siin võimalus rääkida raudteetööstuse teemal ja eriti suur heameel on mul kahe meie eksperdi üle, kes kohal on, et nad annavad meile ülevaate sellest, kus on raudteetööstuse ees kõige suuremad väljakutsed. tänan teid südamest, et te äh, saite täna tulla möödunud nädalal oli meil samasugune teema arutusel, see oli terasetööstuse eh, langus, mida me arutasime ja see seondub otseselt meie tänase teemaga. nii terasetööstuses kui ka raudteetööstuses on eh, jah, jälle tunda mm, vaja suurt muret Hiina pärast just. kahe tuhande teisel aastal tuli esimene moodne äh, Äh, sõiduk Hiinast metroosse ja nüüd on juba järgmine. nii et äh, CCR-ga loodi Hiinas kõige suurem raudteetööstuse kontsern maailmas, mida toetab Hiina riik ja äh, ta saab tohutu suuri investeeringuid teha raudteesektorisse ja on väga suurt turuosa haaramas ja need Hiina tootjad äh, on väga aktiivsed rahvusvaheliselt. viissada tuhat töökohta Euroopa Liidus sõltuvad otseselt raudteetööstusest on seal ja just VKE-sid on palju ja sellepärast äh, on minu jaoks väga tähtis, et me resolutsiooni vastu võtaksime. me juhime sellest tähelepanu ühele sektorile, mis tihtipeale jääb varju Äh, ja tihtipeale käsitletakse raudteesektorit ainult äh, transpordi seisukohast, aga see on ka tööstuse innovatsiooni teema ju. ja hea raudteesektor, terve raudteesektor tagab meile majanduse arengu ja ka keskkonnasõbraliku liikuvuse ja nagu terasetööstuse puhul ka äh, siin ei ole välja pakkuda ühte head lahendust, vaid on vaja lahenduste komplekti ja äh, on vaja toetada sektorit konkreetselt ja mõned äh, märksõnad, äh, horisont kakskümmend kakskümmend, shift to rail, innovatsiooni toetamine ja eriti on vaja tähelepanu pöörata digitaliseerimisele, millised võimalused see avab raudtee valdkonnas rahvusvahelisel areenil, parem juurdepääs turgudele, eriti VKE-dele juurdepääs rahalistele vahenditele, rohkem oskustöötajaid ja kindlasti on vaja, et poliitikud sellele sektorile rohkem tähelepanu pööraksid. ja lõpetuseks väga tähtis on, et oleksid ühised standardid Euroopa turul. meil on täna võimalus, oli võimalus saada ülevaade, põhjalik ülevaade, milline on olukord raudteetööstuses ja nüüd küsime, et kuidas meie saame oma panuse anda sellesse, et sektor veelgi innovaatilisemaks muutuks. jah, koostöö teadlastega, integratsioon mm, ja VKE-dega, klastrite loomine, need on väga head näited, kuidas rahalisi toetusi paremini ära kasutada. ja lõpetuseks minult, eh, mida me nüüd ette hakkame võtma? Eh, plaan on selline eh, kahekümne seitsmendaks jaanuariks resolutsioon valmis saada Eh, tõlkimiseks. kahekümne teisel jaanuaril arutame veel siin komisjonis seda teemat, muudatusettepanekuid saab esitada kahekümne viienda veebruarini ja seitsmendal aprillil hääletame siin ITRE komisjonis. kui teil on küsimusi, soove, siis palun pöörduge minu poole, aga kõigepealt on meil nüüd võimalus mõlemaid eksperte küsitleda. ma tänan. suur tänu, proua raportöör nagu te ütlesite, tegemist on suulise küsimusega, millele järgneb resolutsioon. resolutsioonid on tähtsad meie jaoks. proua Francois Prostet asendab proua Moranot Rahvapartei fraktsioonist, nii et Rahvapartei fraktsiooni nimel palun no,. suur tänu teile, härra esimees. proua Moranot ei ole siin, tema on Rahvapartei variraportöör E, teda pole täna siin ja härra Karinšit, meie e, koordinaatorid pole samuti siin, seega võtan sõna mina. E, kõigepealt sooviksin mõlemad kõnelejad on nende suurepäraste kõnede eest tänada, need näitavad, kui tähtis on see, et me Euroopa Liidu tasandil teeksime midagi selleks, et meie raudteetööstust edasi arendada, tänan muidugi ka proua raportööri, kes on teinud ära oivalise töö, et Äh, ning kinnitame talle, et me kavatseme igal juhul teda toetada. E, ja tegemist on tõesti tööstusharuga, mis on äh, väga raskes e, olukorras äh, praegusel hetkel, rahvusvaheline konkurents muutub aina karmimaks, nagu seda siin ka öeldi, e, nagu seda ütles ka härra Citroen. oleme aru saanud ka sellest, et praegusel hetkel ähm, hakkab ähm, on ähm, hakatud kaotama turuosa Aasias, mis on äärmiselt oluline meie jaoks. <clears throat> nagu siin on öeldud, tegemist on strateegiliselt üliolulise tööstusharuga, äh, see annab tööd neljasajale tuhandele inimesele Euroopas, see äh, eksisteerib enamuses Euroopa liikmesriikides, tegemist on äärmiselt mitmeharulise tööstusega, äh, mis moodustab nii-öelda allhankeahela, Eh, mitte ainult suurtööstus, vaid ka VKE-d on asjaga seotud eh, tarnijatena eh, ja samuti ka masinate kokkupanijatena ja praegusel hetkel on nõudlus selles valdkonnas äärmiselt suur, mitte ainult Euroopa, vaid ka kogu maailma tasandil. Euroopa peab oma kohta säilitama veel enam, peab vallutama suurema, olulisema koha, mängima olulisemat rolli uutel turgudel, kas Ameerikas, Aafrikas või Lähis-Idas. nii et näeme, kui oluli-, kui suured panused on mängus, nagu seda ütles proua Werner, mäletame kõik ehm, metallurgia kriisi, see on ka, seda sektorit on läbi raudteesektori võimalik toetada. seega näeme eh, selgelt, et eh, raudteesektori arengust sõltub väga palju. Eh, nagu seda ütles ka proua volinik, on äärmiselt oluline selleks, et tegutseda, on äärmiselt oluline selleks, et valitseks rahvusvahelisel tasandil lojaalne konkurents, seda peab tegema kiiresti. me ei pea lihtsalt sõnu tegema, vaid ka tegutsema. kui soovime jätkusuutlikku tulevikku meie tööstusele Euroopas, et ta saaks rahvusvahelisi turgusid taaskord vallutada. see on äärmiselt oluline, peame eh, me peame olema raudtee valdkonnas endiselt tšempionid, eh, kuid nagu seda siin härra Verje ütles, me peame lihtsustama ligipääsu ka meie eh, VKE-dele. Euroopa reaktsioon peab olema kahekordne, kõigepealt toetama innovatsiooni, peame töötama teadusuuringuid, toetama klastreid ja kohe lõpetan. teisest korrast tuleb kasutada meie kaubanduskaitsevahendeid, reegleid, mida siis ei tohi olla naiivseid eh, avaliku hanke, avalikele hangetele ligipääsuseks. kaitsma tuleb ka VKE-sid rohkem, tuleb toetada, eh, tuleb ka eh, toetada, tuleb ka töötajate Eh, oskuste parandamist. Neil töötajatel on tihti väga spetsiifilised valulised oskused, me ei tohi hüljata seda tööstusharu, mis on Euroopa jaoks nii tähtis. suur tänu teile, proua, teie märkuste eest. järgmisena saab sõna härra Riki, tema on variraport. suur tänu teile, härra esimees, ma räägin võimalikult kiiresti öelda, sooviksin öelda, et äh, oleme teie murede ja äh, looduste osas täiesti teiega ühel nõul, esimene, need mured äh, puudutavad kogu stru-, struktuuri, see struktuur ja ümberstruktureerimine on seni olnud ebapiisav ja konkurents nii Euroopas kui rahvusvahelisel tasandil tähendab seda, et koostööd Euroopas ei eksisteeri, mis puudutab tarnijaid kes on tihtipeale VKE-d, neist on, nende heaks on väga vähe tehtud, nad on vähe äh, organiseerunud oma tegevuses, neile avaldatakse suurt survet, neil on äärmiselt suuri raskusi tehnoloogilisel tasandil, nad on tellimustes väga vähe nähtavad, neil on väga äh, keeruline ligi pääseda Euroopa toetustele see tähendab, et nii horisontaalsel ja vertikaalsel tasandil on murettekitavaid küsimusi väga palju. mis puudutab nüüd äh, plaani, siis ähm, ähm, me teame, ähm, milliste riikidega on meil tegemist, Hiina, Jaapan, Korea, äh, suurendavad, suurendavad konkurentsi rahvusvahelisel tasandil ning tihtipeale äh, selleks, et me võidaks turgusid, on vaja meie tegevus ümber paigutada ning äh, tihtipeale ka tehnoloogilised ümberpaigutused, mida oleme näinud, bomb, näiteks bombardier paigutamine Hiinasse, see toimub väga eh, kiiresti. on vaja toetusi Euroopa tasandil, eh, sest eh, praegusel hetkel põhitellijad ehk siis riigid on raskes olukorras, samuti on suur normatiivne killustatus liikmesriikide vahel, samuti on ka julgeoleku turvalisusküsimused, mis asjale lisanduvad ning eh, samuti ka konkurentsi küsimused, eh, konkurent, konkureeritakse ka maantee ja õhutranspordiga. kui eh, me oleme veel liidri rollis maailmas, nelikümmend kuus protsenti turusest kuulub meile, samas tehnoloogia innovatsiooni osas on vaja veel väga palju ära teha, teeme edusamme Euroopas neljanda samba eh, eh, raudtee eh, arengu osas ja tegeleme samuti ka mm, ratastelt rööbastele programmiga. ja keskkonnatasandil on meil samuti võimalik veel palju ära teha, vähendades fossiilkütuste kasutamist ja samuti on sotsiaaltasandil võimalik rohkem ära teha. eesmärgiks eh, tihtipeale on eh, vähendada kulusid, sellega tegeleb ka eh, neljas sammas, samuti ka IT-tehnoloogiate kasutuselevõtt, et, et tegevusvõimekust parandada, turgusid avada, see on samuti neljanda paketi osa, mina olen selles osas küll pisut äh, umbusklik ja Euroopa äh, turgude avamise osas tuleb horisontaalselt ümber struktureerida. see tähendab siis äh, seda, ma ei tea, nüüd räägitakse mingisugusest raudtee Airbussist. ma ei tea, kas selles osas oleks õigel teel vertikaalsel tasandil ja tuleb ka luua tõeliseid eh, vertikaalseid eh, võrgustikke, eh, mis oleks stabiilsed ja toimivad, samuti tuleb ka koostööd parandada näiteks keskkonnakaitse osas, kes reostab, see maksab ja samuti samuti ka tuleb avada Euroopa turud veeremite jaoks ning OECD eh, riikide küsimus tuleb samuti lauale tõsta, me ei saa lubada, et eh, jaapanlased ja kõnede katsust katakse. järgmisena saab sõna proua Kappel ENF-i nimel. ma tänan, härra esimees, eh, härra Citroen ja härra Verrier, ma tänan teid ja tänan ka raportööri et see väga tähtis teema äh, on nüüd käsitlemist leidnud, nimelt Euroopa raudteetööstus. tihtipeale äh, äh, ei pälvi see teema piisavalt poliitikute tähelepanu ja ka avalikkuse tähelepanu. nii et suur tänu, et te selle käsitleda võtsite, nagu täna juba öeldi siin, et Euroopa raudteetööstus on meie lipulaevatööstus Euroopas ja nelikümmend seitse miljardit on tema käive e, ja kuuskümmend seitse protsenti maailma turust. väga palju investeeritakse Euroopa Liidus e, toetussummasid just teadusuuringutesse, innovatsiooni, sellest näiteks programm Shift to Rail on uus ühisprogramm, e, mis sündis eelmisel aastal ja just seisab hea selle eest, et üheksasada kakskümmend miljonit eurot Horisont kahekümnest kahekümnest eraldatakse teine valdkond, mis näitab, kuivõrd tähtis see on, eh, on nelisada tuhat töötajat eh, raudteesektoris ja samuti on väga tähtis panus eh, kliimakaitsesse, sest üks koma kaheksa protsenti ainult transpordiheitmest tuleb raudteelt. nii et see Need on kõik väga tähtsad aspektid ja sellepärast on see väga tähtis teema meie päevakorras. arvestades, milline on meie pidev kriis terasetööstuses, me rääkisime sellest täiskogul Strasbourgis möödunud nädalal, kõrged energiahinnad, tööjõukulud on suured, halb konjunktuur Euroopas ja Hiina odavad tooted, millega on meie turud üle ujutatud, on selle kriisi tekitanud. teiseks, te rääkisite, et Euroopa Euroopa raudteetööstusettevõtted ei pääse Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea turgudele piisavalt. ja väga tähtis on, et see vabakaubandusleping, mis meil on sõlmimisel näiteks praegu Jaapaniga, et sellest pöörataks tähelepanu ka raudteetööstuse teemadele, et tagada juurdepääs meie ettevõtetele seal. ja kolmas teema, konkurentsieelised, mida Hiina on saanud äh, ja CCRC, eh, nende uus eh, suurettevõte, eh, nende, selle tööstusgigandi käibe on kaks kolmandikku meie käibest ja see on murettekitav. ja riik toetab seda ettevõtet sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Komisjon äh, äh, ka näeks ette meetmed just äh, meie konkurentsivõime tugevdamiseks ja õiglaste konkureerimistingimuste tagamiseks, nii et tähtis on, et see valdkond leiaks rohkem rõhutamist resolutsioonis. ma tänan, proua Griffin. Uh, thank you uh,, Mr Buzek uh,, thank you to also to our speakers. suur tänu meie kõnelejatele, teie sõnavõtud olid äärmiselt huvitavad. sooviksin tervitada seda, mida ütles meie raportöör proua Erner selle kohta, eh, kuidas ta seostas terasetööstuse kriisi ja kriisiga raudteetööstuses. eelmisel nädalal Strasbourgis oli Hiina delegatsiooni kohtumine, kus me rääkisime äh, Eh, Hiina eh, eh, staatusest ning riigi toetustest, dumpingust ning mõnust, mõjust terasetööstusele Suurbritannias. see näitab, et me peame ühendama oma tööstuspoliitika me peame koostööd tegema erinevate komisjoni üksuste vahel, me võtame arvesse kõiki erinevaid aspekte selles valdkonnas ning mis puudutab klastreid, siis Suurbritannias tehti väga palju struktuurifondide poolt ära, et piisavat finantseerimist eh, viia erinevate klasteriteni kiiresti ja tõhusalt ning eh, meie eh, hea tavad ja kogemused on viidud üle ka teistesse tööstusharudesse. suur tänu teile, proua. kas keegi teine soovib veel sõna? jah, palun teile, kolleeg suur tänu teile, esimees. räägin hispaania keelt teie lahkel loal. mul on väga konkreetne küsimus mõlemale kõnelejale. ja nüüd härra Citroenile. Teie oma raportis õigustatult viitab olemasolevatele finantseerimisvõimalustele kogu tööstusele ja neljale sektorile, millest te rääkisite minul äh, oleks äh, huvi teada seda, kuidas raudteetööstus äh, kasutab praegust Junckeri rahastusplaani Eestit. kas on mingisuguseid projekte, mis on juba esitatud ja millises proportsioonis neljas sektoris on see esindatud ja kas äh, innovatsiooni ja arengu küsimustes, eriti äh, klastri poolt ajatavate poliitikate puhul on võimalik seostada ka Eh, mingisuguseid projekte, mis on seotud Junckeri eh, plaaniga, mis on näiteks seotud eh, IT kasutamisega ka näiteks raudteetööstuses, kas tööstuse poolt mingisugune huvi selle vastu on, kas Junckeri plaan äratab huvi ja on valmis vastuvõtmiseks? suur tänu, kolleeg. ja sooviksin küsida Euroopa Komisjoni esindajalt proua Joanna Šikorskalt. ma ei tea, kas ma hääldan õigesti teie Poola nime. Your... kui soovite vastata mõnedele küsimustele või soovite midagi põnevat lisada, siis äh, sõna on teil. suur tänu, ma ei ole kindel kas ma saan selle arutelu põnevamaks muuta, kui ta praegu on juba olnud. aga ma tahaksin kommenteerida, mida me kuulsime ja kõigepealt suur tänu, et komisjonigi kutsusite osalema selles väga tähtsas ja huvipakkuvas arutelus. me tervitame proua Werneri algatust koostada resolutsioon milles käsitletakse Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõimet ja kindlasti meiegi osaleme edasises töös ja ka jätkutegevuses. paljud kõnelejad juba rõhutasid, kuivõrd tähtis raudteetööstus on Euroopa Komisjoni jaoks raudteetööstus on industrialiseerimise selgrooks Euroopas ja me teame väga hästi kõikidest nendest väljakutsetest, millest te siin rääkisite. me teame, et on vaja tugevdada jõupingutusi rahvusvahelisel areenil, jah, on vaja tagada parem juurdepääs rahalistele vahenditele, toetada VKE-sid rohkem ja me töötame selle kallal, et lahendada neid probleeme. meie koostöö raudteetööstusega on olnud pikaajaline ja oleme juba palju häid lahendusi leidnud, te nimetasite vähemalt kahte, neljas raudteepakett peaks äh, selle sektori konkurentsivõimet tõstma. me tahame, et kõik tõkked, mis on kas institutsioonilised, tehnilised, äh, praegu nii-öelda raudteepaketi vastuvõtmise teel kõrvaldatakse ja on tagatud siis juurdepääs turgudele. ja me loodame, et meil õnnestub välja töötada üle-euroopalised lahendused, mis tugevdavad Euroopa juhi rolli raudteetööstuses kogu maailmas. väga palju instrumente on olemas või neid praegu just töötatakse välja, nii et koos teiega ja sektoriga me käsitleme neid edasi ja toetame igati proua Weberit, aitamaks tal koostada resolutsioon, millega ta on nüüd juba mõnda aega tööd teinud suur tänu. ja nüüd ma palun meie külalisi, härra Citroeni ja härra Verrieri vastata mõnedele küsimustele, märkustele Si, Monsieur le Président, d'abord je voudrais remercier les, les... suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada rahvasaadikuid äh, nende sõnavõttude eest, te olete minu meelest väga hästi aru saanud sellest, millised on probleemid meie tööstuse jaoks, millised on meie ees seisvad riskid, mis on pärit Aasiast, kuigi me üritame vastata kõigile nendele nii-öelda väljakutsetele aga tahtsin öelda nii palju, et äh, mõned äh, märkused ma siin tegin äh, teadus- ja arendustegevuse osas, oleme me nii dünaamilised kui võimalikud ja selline projekt nagu Shift to Rail, tegemist on avaliku ja erasektori äh, Ehm, ettevõtmisega viiskümmend protsenti vahenditest tuleb avalikust sektorist, ülejäänud erasektorist, aga loodetavasti see asi läheb käima nii kiiresti kui võimalik, järgnevatel päevadel Euroopa hange välja kuulutatakse ja loodetavasti VKE-d on sellega nii palju kaasatud kui võimalik. järgmine asi, millest ma tahtsin rääkida, on see, et meie jaoks on väga oluline see, et siseturu pakett ehm, võtaks äh, nii selge kuju kui võimalik, neljas raudteepakett on tulemas, aga lisaks sellele ka siis hankemenetlus, tähtis meie jaoks, aga veelgi tähtsamaks on meie jaoks kaubandusläbirääkimised, millele te ka ise veetasite, viitasite ja ja kus meie peamiseks eesmärgiks on see, et saavutatakse võrdsed väik-, mängureeglid kõigi jaoks, olgu nad pärit siis Hiinast või kust iganes ja et vabakaubanduslepingute puhul antakse mõlemale osapoolele, olgu selleks siis TTIP leping või teised leping, võrdsed mänguvõimalused ja me ei taha näiteks seda, et Tokyo ettevõtted võivad konkureerida meie turul, aga meie nende turgudel ei. nii et suur tänu teile, me oleme tõesti väga rahul sellega, et te Äh, huvitasite meie seisukohtadest, teeme hea meelega koostööd proua Werneriga, kes äh, on pannud kokku raporti, mis on ülitähtis meie sektori jaoks. aga ühte asja tahtsin veel öelda meie Hispaania äh, kolleegile Junckeri plaani kohta, ma ei varja siin seda, et selles osas on asi läinud väga aeglaselt käima raudteesektori jaoks meil raudteesektoris juba väga palju olnud avaliku erasektori koostööd, näiteks äh, kiirrongide puhul, aga praegu on väga raske leida erasektorist vahendeid nende suurte projektide jaoks. palju oleme lootusi pannud projekti, äh, mis on äh, käivitanud teatud riikides ERTMS-i läbi, väga palju inimesi tegelevad Eestiga, palju teevad ära liikmesriigid, aga ausalt öeldes eriti eh, midagi me selle kohta veel reaalselt ei ole näinud eh, ja ootame palju siis EFSist ka raudteesektori jaoks. suur tänu! suur tänu teie vastuste ja märkuste eest ja annaksin sõna nüüd härra Verriele teiepoolseks eh, vastuseks siis suur tänu ka minu poolt äh, kõikide nende esitatud küsimuste eest, äh, ma pean vastama kindlasti ka Hispaania rahvasaadikule, te tõstatasite tegelikult mitu küsimust äh, seos energiaga, ma ei hakka siin täpsemalt rääkima raudtee sektoris tehtud teadusarengutest, aga meil on kolm suurt valdkonda, kõigepealt energiatõhusus, keskkonna kaitse nii et äh, sellega on äh, meil täiesti selge seos energiaga, teine valdkond on äh, taristu parema ärakasutamine ja kolmas valdkond on digitaalne revolutsioon ja selle mõju raudteesektorile. nii et me tegutseme nendel kolmel rindel klustri sees ja liikme, liikmeorganisatsioonide vahel oleme me teinud koostööd Euroopa tasandiga, komisjoni peadirektoraadidega, aga teeme koostööd ka äh, loomulikult tööstuse esindajate ja äh, liikmesriikidega. kõik meie oma kodupiirkondades oleme teinud tihedat koostööd kohalike omavalitsustega selleks, et rakendada äh, nutika spetsialiseerumise strateegiat see on meiepoolne väga selge panus äh, selle Euroopa poliitika rakendamiseks äh, kohalikul tasandil. suur tänu, suur tänu nende vastusest, äh, proua Werner, meie raportöör, kas te võt-, võtaksite selle arutelu kokku selles raap-, ja täpselt äh, räägiksin sellest, mis raportis tuleb. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Citroen ja härra Verrier, suur tänu äh, nendele, kes osalesid selle raporti koostamisel, variraportööridele suur tänu, minu meelest on väga hea me-, väga hea, et me täna selle teema põhjalikult ette võtsime ja ühe võtmesõna ma siit äh, kirja panen äh, meie edasiste arutelude jaoks. kõigepealt on oluline see, mida tähendab raudteesektor Euroopa jaoks, VKE-de toetamine, Shift to Rail puhul kindlasti konkurentsivõime, EFSI, COP kakskümmend üks, need on kõik võtmesõnad ja võib-olla ka teema, millest me praegu veel ei ole rääkinud, Euroopa Raudteeameti roll sellele tuleks ka panna teatud raskuspunkt ja ilmselt oleks öelda selle kohta veel palju ja palju, aga probleem on selles, et meie raport on äh, piiratud pikkuse mõttes, aga tundub, et kõik mõtlevad ühtemoodi ja sellepärast ma arvan, et variraportööridega kohtumised sujuvad hästi, tunnen juba ette rõõmu nende üle, ilmselt see raport tuleb väga hea, kuivõrd me kõik veame ühte vankrit ja loodetavasti ka teie toetusel äh, õnnestub meil hea raport kokku panna, suur tänu teile, aitäh! suur tänu, proua raportöör! selle resolutsiooni arutelu toimub ähm, veebruaris, kahekümne viies veebruar on muudatusettepanekute tähtaeg. ITRE komisjon äh, hääletab, nagu te ütlesite, seitsmendal aprillil. suur tänu äh, selle, selle arutelu eest, suur tänu meie äh, külalistele tänastele. meil on väga hea meel, et meil oli see võimalus teie mõlemaga kohtuda ja seda arutelu pidada, suur tänu! We continue our meeting immediately jätkame, kolleegid, kohe, sest et aega on meil vähe. ja läheme edasi energia salvestamise uuringu juurde. uuringu nimi on täpsemalt Energia salvestamine, millist turukorraldust ja regulatiivseid stiimuleid vajatakse. tutvustab meile seda härra Sergi, Sergio Ugarte ettevõttest SQ Consult BV. SQ tähendab Sustainable Quality ja uuringu on tellinud äh, meie komisjon ja uuringu nimi, selle ma lugesin juba ette ja keskendutakse sellis-, sellele, et mil-, millised turukorraldused ja regulatiivsed stiimulid võiksid kaasa tuua kulude kokkuhoiu ja selle, et energia salvestamistehnoloogiat kasutatakse senisest enam. nii et põhimõtteliselt räägime meie energia salvestamise tehnoloogiatest selleks, et äh, nendest oleks kasu meie eesmärkide täitmisel, tarnekindlus, taastuvad energiaallikad loomulikult tulevad siin mängu, teadus- ja arendustegevus, konkurentsivõime, loomulikult need asjad on kõik omavahel seotud, kõik see puudutab äh, energia salvestamise tehnoloogiat, aga kui lubate, siis annaksin nüüd sõna doktor Ugartele et te tutvustaksite siis seda uuringut ja tere tulemast Euroopa Parlamendile, sõna on teil kümneks minutiks. ma vabandan teie kõneaega nii karmilt piiran, aga aega on meil vähe. tänu teile, härra esimees. ma katsun kinni pidada kümnest minutist. ning see uuring, mille ma esitan, see selle koostas parlamendi komisjoni poliitika poliitikauuringute osa ning ma tahaksin rääkida sellest, millise väärtusega on tegemist, tahaksin teada, milline on selle reaalne väärtus, mis äh, staatuses on, milline panus äh, on sellele energialiidule, sest äh, seda raamib kõik energialiidu arutelu ning äh, võimalikud arengud, samuti võimalikud piirangud ja probleemid, mille oleme tuvastanud ning võimalused neid vältida. kuid eesmärk, nagu öeldud, on aidata teid selgelt teha, eh, selleks teha seda, kuidas energia salvestamist kokku viia Energialiidu aruteluga. Eh, kokkuvõttes eh, eesmärgid, eesmärgiks on toetada VKE-sid, muuta selle vähem fossiiliahneks ja raport on jaotatud kolmekümne seitsmeks küsimuseks tekib, eh, kui teil tekib küsimus, mis selle väärtus on, kui palju see eh, maksab, kuidas see eh, aitab meil majandust vabaks, süsinikuvabaks muuta ja praegusel saate minna sisu korra juurde ja va-, ja vastu see leida, nüüd väärtus tegemist äh, on siis väärtusahelaga, äh, meil on erinevad äh, energiaallikad, gaas või, mm, või siis näiteks tuumaenergiat või siis ähm, taastuvad energialiigid, samuti energiatransport pikkade vahemaade taha, samuti lõpptarbija lõpptarbija, nagu me praegusel hetkel teame, võib olla, võib ka ise tuua oma e, energiat ja seda ka salvestada. meil on kahte tüüpi energia salvestamist, kõigepealt siis äh, näiteks äh, gaasireservuaarid äh,, samuti suru õhk maa all need äh, on, see ühesõnaga aitab, äh, on seotud ka põlvkonna ja ülekande küsimustega, siis äh, on olemas erinevaid, erinevaid väiksema skaala salvestajaid, need on seotud jaotussüsteemi ja lõppkasutajaga. kokkuvõttes võib siis äh, öelda, et suured äh, salvestajad aitavad ära hoida äh, varustusriske. kujutage ette näiteks, kui gaasivarustus äh, muutub ähm, raskesti kättesaadavaks, samuti parandatakse näiteks ligipääsu taastuvatele energialiigidele aitab majanduse süsinikuvabaks muuta. miks, sest kui te suudate salvestada energiat, mille ta toodab taastuvad energialiigid, kas näiteks ähm, päikese või tuuleenergia, seda on võimalik äh, hetkel, kui nõudlus on väike või, äh, või kui näiteks energiavõrk ei suuda vastu võtta nii palju energiat, äh, siis te asendate muid, muud tüüpi salvestajaid, näiteks gaas äh, või süsi. samuti on võimalik salvestada energiat siis, kui see on odav ja müüa seda siis, kui see on kallim. mis puudutab ülekannet, siis äh, see aitab meile stabiliseerida äh, võrku Ehm, nii et praegu, sest näiteks tuul, tuulekiirust ei ole võimalik kontrollida, see on kord eh, su,, eh, suurem kord madalam energia eh, salvestamine aitab seda kõikumist ehm, stabiliseerida. sama võib jaotusvõrgu kohta öelda, see aitab ehm, näiteks stabiliseerida sal-, hetkedeks, kui on vaja rohkem kas kütet või näiteks konditsioneeritud õhku kasutada ning samuti aitab see lõppkasutajal näiteks kasutada enda poolt toodetud energiat sellel, see tähendab seda, et lõppkasutajal võib olla salvesti kodus ja kasutada energiat siis, kui tal seda vaja läheb. ning ähm, raportis äh, on selgitatud äh, Ähm, äh, nende tehnoloogiate arengu etappi, ma ei hakka seda teile ette lugema, jätan teile selle hilisemaks, et te ennast sellega lõbustaksite. mis puudutab nüüd poliitika arutelusid, see võib teid huvitada, kuidas siis energia salvestamine, millest kõik räägivad, kuidas see panustab äh, Euroopa Energialiitu, näiteks tarneturvalisus, mõelgem näiteks gaasi ladustamine, see loomulikult panustab energiavarustusse, sest äh, näiteks Balti riigid, Bulgaaria, Soome, kui neil on head äh, gaasi äh, salvestus, varustust var,, mm, säilitamisvõimalused, nad saadavad äh, ennast kaitsta poliitiliste probleemidega, mm, probleemide eest, mis võivad tabada näiteks äh, varustajariiki. ja mis äh, puudutab nüüd in, energiaturgude integratsiooni, siis elektri salvestamine on üks paindlikkusvõimalusi, mis praegusel hetkel kättesaadav on, see aitab paremini integreerida energiaturgusid. ja näiteks konkurentsi peadirektorat käivitas uurimuse eh, eh, võimekus turgude kohta ehk siis eh, toetatakse ettevõtteid, mis arendavad elektrijaama, kuid samas võrgu stabiilsust on võimalik ka teistpidi garanteerida ja neid paindlikkusvõimalusi on rohkem, millest üks ongi energia äh, salvestamine. see on kulukas, kuid samas äh, on see siiski konkurentsivõimeline stabiilsus võimalik. energiatõhusus, äh, selle mõju on marginaalse tähtsusega, sest sest tõhusus väheneb, kui energiat salvestatakse, kuid kui äh, te siiski et salvestate energiat taastuvatest energiaallikatest, siis see äh, on positiivse mõjuga, sest aitab dekarboniseerida äh, meie majandust. ja seega toetatakse taastuvate energiate salvestamist. see võimaldab mitte raisata energiat, mis muidu kasutusse ei läheks mis tuleks kasutusele võtta siis, kui see vajalikuks osutub. mis puudutab konkurentsivõimet, siis see eh, aitab eh, energia eh, hinda stabiilsemana hoida, sest see stabiliseerib energianõudlust, seega aitab see hindade muutlikkust stabiliseerida. nüüd kulud Te teate juba, et lõpptarbijate eh, jaoks eh, on praegusel hetkel eh, võimalus toota ja salvestada päikeseenergiat ja võrgu et võrdsed võimalused tähendavad siis seda võrgus, et äh, on võimalik kasutada energiat siis, kui, äh, kui äh, see on parasjagu kasumlikum. praegusel hetkel räägin nüüd sea, mul on veel nelikümmend sekundit, eks. ma räägiksin nüüd pudelikaeltest nii-öelda kuidas äh, oleks äh, kui, kui äh, otsustatakse kasutusele võtta energia salvestamine, siis on meil vajakajäämisi teatud uuringutest ja Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Korea ja Hiina on liidris rollis, ähm, Euroopa on õnnetuseks sabassörgija rollis, kuigi samas Research in Europe peaks seda tegevust toetama. nüüd turu tõrked gaasi eh, eh, eh, ladustamiseks, kuid Balti riigid ja mõned teised riigid, mis on välistarnetest liialt sõltuvuses, on samuti turutõrked ähm, äh, gaasi äh, ladustamiseks, kasumlikkus ei ole väga selge, seega ei ole olemas sellist äh, talvestus- ja ladustamissüsteemi, mis aitaks kriisi korral kriisist välja tulla. nüüd siis ladustamine ja ta-, ja salvestamine ja mm, taastuvad energiate tootjad, nad ei ole vastutavad sta-, võrgu stabiilsuse säilitamise eest nüüd äh, paindlikud turud, äh, nagu ma seda ütlesin, äh, see salvestamine aitab paindlikkust säilitada ja viiendaks, võrguoperaatoritel ei, nad ei tohi investeerida ähm, praegusel hetkel seoses ähm, ebaselgete määrustega ning samuti salvestamine ja lõpp Eh, tarbijad, nende õigused ei ole samuti veel säilitatud. ning see on nüüd viimane eh, meie soovitused, kõigepealt eh, siis tarneahel, kõigepealt siis põlvkond, niisugune jaotusvõrk ja lõpptarbija vertikaalselt näete energialiidu mainimine, nagu näiteks konkurents, ehm, integratsioon, ehm, julgeolek, solidaarsus, usaldus, ehm, dekarboniseerimine ja tõhusus. praegusel hetkel teadusuuringud aitavad kaasa sellele, et investeeringud muutuvad kasumlikumaks, barjääride ja tõkenditega ärakaotamine aitavad äh, kaasa näiteks gaasi ladustamise küsimuste lahendamisele, konkurentsivõimeline eh, ladustamine ja aitab eh, suurendada taastuvenergia liikide vastutuskohustust eh, ning see ait-, garanteerib ka lihtsa ligipääsu paat-, turgudeta paindlikkuse küsimuse juurde ning samuti on parem poliitika ja analüüs äh, aitab garanteerida paremaid poliitikaid ja sügavamat analüüsi. Äh, ma olen valmis vastama küsimustele. Äh, let me say. suur tänu. doktor Ukarte, lubage teilt paluda, et kui teil on veel mingeid slaide, mida tahate näidata, kui me hakkame seda teemat juba põhjalikumalt arutama, siis pange need valmis härra Nika esimesena. suur tänu. ma olen siin. suur tänu selle ettekande eest ja pean ütlema, et ma ei mõista, kus me täpselt oleme praegu. meie jaoks Ehm, jah, peamine küsimus, et on olemas Euroopas, me tahame teada, kas on olemas Euroopas salvestamisvõimsused ja kui jah, siis kui suured. ma vaatasin nüüd praegu teie äh, siin graafikuid ja siin erinevatest võimsusest juttu, me ei räägi siin ju mingist tulevikuunistustest, vaid asjadest, millega tuleb kohe praegu tegeleda. on vaja ehm, aru saada meie probleemist, ühelt poolt meil on vaja äh, kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid saavutada ja vähendada süsinikuheitmeid kõikides äh, tootmissektorites, aga kuidas me seda saame teha, kui meil ei ole valikuvariante? A variant näiteks või see, mida praegu arutatakse, on kasutada niinimetatud hüdroakumulatsiooniseadmeid mm, äh, Eh, pumbata järvedesse vesi ja siis, kui teisi eh, energiaallikaid parasjagu kasutada ei ole, näiteks ei ole tuult või päikest, siis tagasi eh, pumbata. mingeid muid võimalusi praegu arutusel ei ole. jah, see peab tagama liikmesriikide põhivõrkude äh, stabiilsuse ära hoidma, suured kokkukukkumised, katkestused ja samas kakskümmend neli protsenti elektrienergiast peab tulema taastuvatest energiaallikatest ja mõned riigid suudavad seda siduvat eesmärki täita, samas teised mitte. ja see tekitab suure ebakindluse. komisjoni suletud uste taga öeldakse, et eh, see kolmekümne protsendiline taastuvate energiaallikate osakaal öö, eh, öö, eh, on raske ülesanne, sest öö, taastuvad energiaallikad ei ole stabiilsed, päike ei paista ja tuul ei puhu näiteks küsimus järgmine. kas on praegu kõige selle jaoks olemas tehnoloogia ja kui, siis kui suure võimsusega, kas me võime nende peale loota, kas need siduvad eesmärgid taastuvate energiaallikate osas mitte kahjustama meid ei hakka, sest tehnoloogia on juba olemas või kuidas? Thank you very much, kolleeg. ma tänan. proua Francois Crostet. Rahvapartei. suur tänu, härra esimees, kuulasin suure huviga mm, seda ettekannet ja tekkisid mul mõned küsimused. loomulikult äh, tarnekindluse jaoks on oluline maagaasi äh, ladustamine, aga see probleem on lahendatav ilma suuremate raskusteta minu meelest. aga kui me räägime elektrienergiast, siis mul tekib ikka ja jälle üks ja seesama küsimus ja millele viitas äh, ka eelkõneleja, on see, et äh, kui me räägime taastuvatest energiaallikatest, äh, mida tuleb edasi arendada, mida me teeme nendega, me ei tea ju, millised on meie elektrienergia ladustamise, salve, salvestamise võimalused taastuvatest energiatest et vastavad energiaallikad ei anna regulaarselt äh, nii-öelda saaki, äh, kuidas äh, nende vood ei ole regulaarsed, kuidas me saaksime toetada teadus- ja arendustegevust, et me õpiksime neid tõhusalt ja rentaablilt ladustama, see tähendaks eh, osalt poolt tarnekindluse suurenemist, see toetaks taastuvate energiate arendamist ja tagataks ka hinnad, mis oleksid eh, taskukohasemad. Eh, siis, kui me oskame neid juba suures koguses salvestada, siis see hind ka langeks. ma tahaksin teiepoolset vastust suur tänu. härra Erikson Roheliste nimel, palun. Thank you very much. suur tänu. ma arvan, et see arutelu salvestamise üle on ülimalt huvipakkuv. ja mina arvan, et kõige huvipakkuvam on see, et kuidas kõige tõhusamalt kasutada ära odav tuuleenergia seal, kus seda palju on. ja üks võimalus oleks tõesti salvestamine. ja sellepärast ma tahaksin teada, kas te olete ka välja arvutanud äh, näiteks akude hinnad äh, kas on võimalik salvestada tuuleelektrit ka ulatuslikumalt, seda ja ka väiksemas mahus. see võiks olla väga suur muutus tulevikuks ja veel üks viis, kuidas odavat tuuleenergiat salvestada, on suunata see küttesüsteemi ja kasutada gaasi asemel. ja nii küttesüsteemis salvestada see energia tõhusaks kasutamiseks. tegemist on ju üliodava tuuleenergiaga, mida meil jagub. kas te olete seda võimalust ka uurinud? suur tänu. proua Kappel NF-i nimel. ma tänan, härra esimees, tänan, härra Ugarte. Teie eh, näitasite oma ettekandes, et energia salvestamine hakkab olema väga tähtis teema eh, selleks, et saavutada Euroopa Energialiit Eh, tagamaks eh, varustuskindluse, saavutamaks meie ühtne energia siseturg, tagamaks majanduse dekarboniseerimine, edendamaks uurimis- ja arendustegevust ja meie konkurentsivõime tugevdamine selles valdkonnas on eesmärgiks. Te ütlesite, et salvestamine on üks paindlik eh, võimalus ja Äh, on vaja salvestamise suu-, võim-, võimsust suurendada ja tõhusust tõsta. jah, ja te rääkisite, et su-, väga suur hulk taastuvaid energiaallikaid võib tekitada ummikud võrgustikes vastasel korral ja tähtis on investeeringud suunata paindlike salvestamisvõimaluste väljaarendamisele äh, elektriautod, äh, elektrimagistraalid ja nii edasi, et see on tõhusam nüüd, mis puudutab regulatiivseid kitsaskohti, eh, on tõesti vaja rohkem teadusuuringuid ja investeeringuid, USA ja Jaapan on siin esirinnas, meie peame neile järele jõudma. ja te ütlesite, et investeeringud teadusuuringutesse just energia salvestamisse peavad kasvama. ja kas teil on ka mingeid hinnanguid selle kohta, kui suures mahus investeeringuid on vaja ja kas praegusest programmidest piisab või on vaja tublisti suurendada Horisont kakskümmend kakskümmend alt neid summasid, aga ka teiste programmide kaudu. näiteks Smart Cities, Smart Energy, Smart Grids ja nende programmide osas. ma tänan, kas on veel sõnasoove? meie saadikutelt ma ei näe härra Oliver Koh, palun eh, energeetika peadirektoraatist eh, aseesimees, tema tegeleb hulgi Türgi turgudega, elektri ja gaasi hulgimüügiga, palun, härra Koh. Good afternoon tere pärastlõunat ja suur tänu, et andsite ka meile sõna. jah, see meie hulgimüügiturgude üksus öö, oli see, kes mõned aastad tagasi pani kokku kolmanda energiapaketi ja see puudutas energiakaubandust siseturul ja loomulikult salvestus pakub meile ka väga suurt huvi, sest salvestamine on väga tähtis nii elektri kui gaasiturgude jaoks. äsja avaldati teatist, mis puudutab uut Ähm, elektriturgude kujundust, äh, disaini ja väga palju sellest, mida siin arutati, on seal kajastatud. see dramaatiline kannapööre, äh, baaskoormuse tootmise poolt tagasi tõugatud elektrisüsteemist, mida, mis põhineb suurtel elektrijaamadel, mis kogu aeg ühes ja samas koguses energiat toodavad, nüüd sellelt üleminek uuele süsteemile, kus kolmkümmend, nelikümmend, isegi rohkem protsenti äh, en-, energiast tuleb hoopis teistest allikatest, taastuvatest energiaallikatest ja meil on vaja siis reservenergiat ja salvestamist selleks puhuks, kui näiteks tuul ei puhu ja päike ei paista. nii et kõik teie uuring on ülimalt vajalik ja teretulnud ja seal on väga häid selgitusi äh aga asi on selles, et elektri salvestamine öö, on midagi, mille kohta me teeme ettepaneku oma revideeritud turudisaini ettepanekus. jah, paneme rõhku lühiajalisemale kauplemisele, paindlikkusele, me loome öö, selle päevasisese turu, mis öö, toimib ka piiriüleselt ja me üritame kiirendada ka viimase tunni turgu, mis siis tasakaalustab energiabilanssi ja siis ei sõltu kõik sellest, kas tuul puhub või mitte. me loomulikult vaatame üle ka need reeglid, mis praegu salvestamist käsitlevad, kolmandas paketis meil teatud eeskirjad selle kohta on ja me tervitame seda sõnumit ka siit raportist, et tuleb olla väga ettevaatlik igasuguste eeskirjadega, mis takistavad salvestamise kasutamist. jah, see on selge ja me julgustame loomulikult ka tarbijaid, kodanikke võimalikult palju selle peale mõtlema, nii me julgustame ka suurtööstusi eh, ju nõudlusele kiiresti reageerima, nüüd julgustame ka majapidamisi seda tegema ja salvestamine on väga tähtis komponent. sama väga tähtis on, et tarbimine lükataks näiteks edasi paari tunni võrra perioodi, kus eh, energiat on rohkem ja see on väga säästlik lähenemisviis, samuti eh, sama puudutab eh, elektrikütet, näiteks boileri sisse lülitamine, selle edasilükkamine on väga tähtis paindlikkuse vahend bilansi tasakaalustamisel, nii et kõike seda me arutame ka parlamendiga, kuidas tagada, et salvestamine saab olema keskseks osaks uues süsteemis ja me tõesti tahame toetada suurt-suurt teadusuuringute eelarvet Äh, mis tagab meile ka parema salvestamise, me loodame, et siin toimub tehniline läbimurre. ja äh, me koostame ka õigusakte enesetarbimise, isetarbimise kohta. see kõik puudutab elektrit, nüüd gaasi kohta. siin võib öelda, olukord on pisut teistsugune, me oleme moderniseerinud turgusid ja meil on nüüd see keskpunkti põhine kauplemine, nii et sellest pikaajalistelt lepingutel kolmekümneks, neljakümneks aastaks, mis sõlmiti, meil on nüüd üleminek äh, kauplemisele sõlmpunktide kaudu, sest see tõesti tekitab suurema likviidsuse ja mitmekesisuse, aga samas äh, see jälle salvestamise muudab, muudab ebavajalikuks nii et me vaatame nüüd väga tähelepanelikult, et ohtu ei satuks varustuskindlus sellega meil toimusid äh, konsultatsioonid äh, veeldatud maagaasi üle ja talvepaketi üle. Äh, ja me tõesti vaatame, kuidas tagada gaasi hoiustamine, aga mõtleme ka, et kuidas seda jagada, seda kohustust, kui üks sõnum komisjonilt praegu tuleb selles arutelus, mis puudutab salvestamist, siis paraku äh, piiriülene äh, salvestusvõimsuste kaotamine, kasutamine on väga väike. Äh, jah, piiriülene jagamine äh, on endiselt väga puudulik ja me tahame kaotada selle teelt nüüd regulatiivsed tõkked, et asi muutuks tõhusamaks ja tähtis on, et iga piirkond, iga riik, iga linn ei peaks omaenda energiasalvestus Äh, seadmeid looma, sest nad ei oska lihtsalt jagada. ja palju tõhusam on jagada neid võimsusi, kui et iga riik, iga piirkond ise äh, ehitab välja oma salvestusvõimsused. nii et see kõik on kirjas ka meie talvepaketis, äh, kus me käsitleme veeldatud maagaasi ja ka salvestusvõimalusi ma tänan, härra Roil. mul on üks lisaküsimus, ma kuulsin väga, siin väga palju, kuivõrd tark ja arukas on energiat salvestada, gaasi saab ka hoidlas hoida, aga minul on ikkagi üks küsimus, mis on ikka vastuseta. millal me saame sellega arvestada just elektri puhul? et kiiresti ja tõhusalt on võimalik elektrit salvestada ja seda mitte väga kulukalt. ma ei ole sellele vastust saanud, aga ma väga tahaks Thank you very much. suur tänu, proua Krostet. tegelikult ähm, tekkis minul täpselt sama küsimus. Euroopa Komisjon ütles, et äh, et kodanikud äh, peavad ka andma oma osa sellesse hoiustamisesse ja mõtlema äh, ka oma tarbimise peale. ma ei saa aru, mismoodi Äh, me teame ju väga hästi, et peamine probleem on elektrienergia hoiustamine sellel päeval, kui me oskame hoiustada suures mahuses elektrienergiat, on see probleem lahenenud, tõesti. Thank you very much, Mr. suur tänu, härra Martin. Merci, president, ja. suur tänu on elektrienergia tootmisviis, mille heitkoguste hulk on null. vesinikupõhine tootmine, mõned äh, riigid peavad oma siseturud lihtsalt praegu avanema, avama, võib-olla ka minu koduriik Äh, ei ole lubanud seda praegu osaliselt teatud ettevõtete puhul, on piirkondi äh, Prantsusmaal, äh, Püreneedes, seal ma küll kardan, et kui avalikud ettevõtted müüakse maha erasektorisse, et äh, mis siis saab, et äh, lihtsalt äh, see tootmine lõpetatakse ära, sellepärast et see ei ole eriti tulutoov ja Euroopa ei täida praegu oma kohustusi, meie kohus on ähm, katta elektrienergiaga terve meie territoorium, tulgu see siis erasektorist või, või regioonide poolt. ma kardan, et ma saan komisjoni sõnadest võib-olla liiga hästi aru, et arvata, et see asi ei vasta üldhuvidele. And we just ma tänan. kolmas voor läheb juba liiale. palun küsige, kui soovite. Teil ei ole mikrofoni sees. Ah. Eh, okei. I switch it on. I only want to ask ah.. ma tahtsin küsida, mis eh, huvi on eraettevõtetel selle vastu? võib-olla Euroopa Komisjon vastab sellele küsimusele, aga nüüd, et esimese ja teise küsimuste voori, vooruga ühele poole saada, annan sõna komisjonile, siis meie külalisele. lubage, ma lõpetan, meil on siin kaks erinevat teemat, gaasi ja elektri teema ja need on kaks täiesti erinevat valdkonda. gaasi hoiustamise koha pealt meil võivad tekkida regulatiivsed probleemid, raamistikud, omandisuhted eh, võivad olla probleemiks ja siin on vaja selgelt vastuseid. see on gaasi hoiustamise kohta, aga hoopis teistsugused probleemid on elektri salvestamisega. ja meil on võimalik võrk äh, tasakaalu viia äh, näiteks gaasielektrijaamu kasutades. see on täiesti võimalik, aga me peame teadma, kuidas parandada teadusuuringuid. äkki peaks rohkem raha võtma Horisont kakskümmend kahekümne alt ja korraldama äh, konkreetseid konkursse nende teemade lahendamiseks. võib-olla lõpuks pärast seda, kui komisjon on äh, ära vastanud, teiegi vastate ja hoiate lahus elektriprobleemid ja gaasiprobleemid. ja vastate, kuidas parandada uurimistegevust, teadlaste tegevust just elektri salvestamise osas. nii et kõigepealt komisjon ja siis meie külaline saavad sõna. Yes, thank you very much. suur tänu küsimuste eest. ma üritan vastata, see on kuidagi keeruline, kui te küsisite, et millal elektri salvestamine olema hakkab. jah, siin on kahene vastus, see sõltub süsteemist. meie Saksa kolleeg öö, siin rääkis üks koma viis elektri, protsenti elektritootjaid tegelevad sellega ja see protsent üha kasvab kui te vaatate viiekümne esimest lehekülge, siis siin on ila, kena slaid, see räägib võrgu pariteedist ja ütleb, et äh, päikeseenergia tootjad, just väikeettevõtjad on välja pakkunud paremaid lahendusi juba. ja need on üsna kasumlikud ja neil ei olegi vaja enam öö, äh, toetusi. Äh, nii et et siin me oleme salvestamise lahendustele üsna lähedal. Prantsusmaal äh, näiteks äh, talvel, äh, kui on vaja palju energiat, suures koguses energiat ja kus on keskne energia tootmine, seal selle olukorra jaoks meil mingit superakut tõesti olemas ei ole, et katta nõudlust, aga väga tähtis on, et teadusuuringute raha sellele äh, suunataks, sest arvestades, kui suured summad on elektriturul ähm, ja igasugused läbimurded ja isegi parendused tehnoloogia vallas, äh, näiteks salvestustehnoloogia vallas, oleksid ülimalt vajalikud. erafirmad, Teslast räägitakse siin raportis, on väga huvitatud teadusuuringutest ja arendustegevusest selles sektoris. jah kindlasti toetan seda, et rohkem rahastada seda sektorit, see on üks kõige intelligentsemaid viise, kuidas raha kulutada, sest lisandväärtus on tohutu. nüüd teine küsimus, kui ma nüüd õigesti aru sain, et kuidas tagada varustuskindlus, kui meil tegutsevad erafirmad selles sektoris, neil on ju oma kommertshuvid hoopis mängus ja kas ei teki ohtu, et kui ollakse nii turule orienteeritud, et eh, kannatab varustuskindlus kuskitel kaugetes piirkondades, kui me võtame aluseks turupõhise integreeritud energiaturu. meie suhtume asjasse väga tõsiselt ja mitte kunagi me ei luba sellist regulatsiooni, mis võimaldab energiafirmadel lihtsalt teatud piirkondades tootmine lõpetada. ja ma usun, et varasemal ajal meil on õnnestunud seda olukorda kontrollida ja meie peamine õppetund gaasikriisist äh, on abiks meile ka elektrivarustusprobleemide lahendamisel ja see peamine õppetund on, et mitte ilmtingimata erastamine ei ole tekitanud varustuskindluse probleeme, vaid hoopis see, et ei ole mitmekesisust, ei ole konkurentsi, ei ole turu integratsiooni naabritega. ja see kõik kokku võib tekitada varustuskindluse probleemid. meie arvates endiselt integreeritud turg on peamine vastus varustuskindlusele ja ükskõik siis, kas ettevõtted on erakätes või riigi kätes, see ei ole otsustav varustuskindlusele, sest regulatsioon saab tagada, et varustuskindlus säilib ja on garanteeritud ka kõige kaugemates piirkondades igas riigis. ma tänan ja viimane sõna ja kokkuvõte, palun. härra Ugarte. Micro no.. Thanks very much, Mr Chair. suur tänu. Teie küsimused näitavad, et tegemist on keerulise probleemiga ühelt poolt ja seda nii gaasi kui elektri puhul. ma astun nüüd sammukese tagasi gaasi ja elektri puhul salvestamisel kohe tekib probleem kulutustega ühelt poolt ja teiselt poolt turu korraldamisega. jah, mis puudutab kulusid, siis see probleem lahendub, sest see maailm on väga dünaamiline, asjad muudkui paranevad ja parenevad. jah, tehnoloogiad arenevad kiiresti ja kiiresti tekib ka konkurentsivõimeline hind ja kulud vähenevad selles protsessis. mingil hetkel kulud on nii väikesed, et muutub toode konkurentsivõimeliseks. üks küsimus oli, et millal? lõppkasutaja jaoks järgmisel aastal. Saksamaal päikesepaneeli Äh, kombineerimine salvestusseadmega äh, saab olema konkurentsivõimelise hinnaga juba järgmisel aastal. mitte viie aasta pärast. Äh, Saksamaal küll ei ole nii palju päikest, mina olen Kataloonias, Barcelonas, meil on päike. aga vaadake USA-d. seal on asjad teistmoodi, need liiguvad kiiresti edasi Äh, nüüd turukorralduslikud probleemid on hoopis keerulisemad, sest kui te turgu ümber kujundate, siis osad võidavad, teised kaotavad. nii et tuleb tegutseda ettevaatlikult, väga põhjalikult järele mõelda, analüüsida ja läbi arutada. ja see ei ole enam tehnoloogia teema. härra esimees palus, et ma hoiaks nüüd lahus gaasi ja elektri. jah, sest lahendused on erinevad ja need teemadki on ju erinevad. gaas tõepoolest, eh, maast toodetakse mitte ainult elektrit, vaid ka kasutatakse kütteks ja muudel eesmärkideks. gaasi eh, eh, hoiustamine Euroopas ei ole üldiselt probleemiks, meil on piisavalt gaasihoidlaid Euroopa mandril, Euroopa Liidus on neid piisavalt. aga turg ei toimi mõnedes piirkondades hästi ja iseäranis Balti riikides, Bulgaarias. Need on need piirkonnad, mis on suuremas gaasipuuduse ohus. aga see on lahendatav regulatiivselt, see ei nõua investeeringuid, on vaja lihtsalt paremini turud korraldada ja lahendust juba selgitas eh, energeetika peadirektoraat, nimelt tuleb jagada võimsusi. jah, naaberriigi hoidlatele on vaja tagada juurdepääs, kui tekivad probleemid, samuti pöördvood ja on vaja lihtsalt see kasumlikkus paremini ära reguleerida. keegi jah, teenib selle pealt, tähtis on, et see oleks kõigile sobiv. ja jah, ega hoidlad ei lahenda gaasipuuduse probleemi, lihtsalt see probleem nihkub. ja ei tule lihtsalt nii kaua oodata, äh, kui gaasi te saate, aga gaasi hulk sellest ei suurene, nii et lõppkokkuvõttes peale selle, et muuta turg tõhusamaks ja rohkem omavahel jagada äh, võimsusi Euroopa Liidus, on vaja ka mitmekesistada varustuskanaleid. kui teil ei ole gaasihoidlaid, siis on vaja kas kasutatava gaasi hulka vähendada, sest igal juhul see gaas tuleb kuskilt väljaspoolt ja teiseks mitmekesistada oma tarneteid. nii palju siis gaasist. nüüd elektri kohta. elektriga on probleemid teistsugused, sest tehnoloogiad ja lahendused on väga teistsugusel arengutasemel. mõned e, on väga juba konkurentsivõimelised lahendused nagu pump, hüdroakumulatsioon, selleks on vaja lihtsalt pumpa ja et oleks vesi ja pärast vesi voolab välja kas tohib äh, veel kord minu äh, ettekannet siia ekraanile saada? see on üks lahendus, mida on juba hõlbus kasutada ja võimalik kasutada. teine lahendus äh, ja see on teistsuguse ulatusega on elektri salvestamine lõppkasutaja tasandil, te ütlete jah, et see on väga väike hulk, aga kui nii nagu Saksamaal on väga palju salvestusseadmeid kasutuses USA-s, küsige Teslalt, kui palju akusid nad kavatsevad tarnida juba järgmisel aastal. see muidugi ei tähenda, et see on see ainus lahendus, ma ei äh, pakkus seda välja ainsa lahendusega, aga need on asjad, mis juba toimivad. täpselt samamoodi nagu meie äh, mobiiltelefonidel on nüüd juba paremad akud, mis kauem kestavad. Need on lahendused, mis tulevad. ja see näitab meile, et lahendus ei ole äh, enam äh, kuskil kaugel. mäletage, Äh, neli aastat tagasi kõik arvasid, et üks suur võimas lahendus lahendab kõik. ei, lahendusedki, lahenduse liigidki on muutunud ja probleemid on teistsugused kui tollal. kasutajadki on muutunud hoopis paindlikumaks ja liiguvad rohkem ringi. nii et lahendus ei ole mitte üks suur lahendus, vaid väikeste kombinatsioon ja elektri salvestamine on üks nendest mitte see üksainus, vaid üks paljude hulgast. Uh, one, two. Electromobility, well, it's perhaps. elektromobiilsus. see graafik näitab võimsusi salvestusvõimsusi just pumphüdroakumulatsiooni puhul. aastal kaks tuhat neliteist, eelmisel aastal. see on see, mis meil Euroopas on. järgmine asi, mida me ei näe, siis aasta kaks tuhat neliteist on elektri hulk, mis on salvestatud äh, elektriautode pistikuse torkamisega Nad, eh, elektriautod ju on ühendatud võrguga eh, kogu aeg. me ei näe siin selle graafiku pealt, aga ta on täiesti olemas eh, kui te vaatate nüüd seda tumesinist, proua Fraunhofer on välja arvutanud, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend turule tuleb elektriautosid juba neljateistkümne protsendi ulatuses ja see tumesinine elektri salvestamine nende puhul, võrguga ühendamine võrreldes nüüd selle helesinisega pumphüdroakumulatsiooniga on tohutult suurem. seal moodustab see ainult kolm-neli protsenti. nii et elektriautod tulevad üha enam turule ja tohutud muutused toimuvad. enamus ajast elektriautod on pargitud ja on ühendatud võrguga. ja nüüd on vaja regulatsiooni kaudu ja turukorralduse kaudu kasutada neid autosid eh, kas salvestusallikana või mitte. see on üks väga tähtis küsimus, mille ma tahtsin esitada. küsimus on ainult, et millal see kõik juhtub. see on poliitik ühistute ülesanne nüüd ära otsustada, kas turg korraldatakse ümber ja kui jah, siis mis tingimustel, sest alati on kaotajaid ja võitjaid sellisel juhul. millistel tingimusel, millises ulatuses, vähem või rohkem. aga see on asi, mida ma ei saa praegu öelda, mul on oma arvamus, aga see ei ole praegu asjakohane siin nii et nii palju siis lühidalt salvestamise kohta. salvestamine on lihtsalt üks paljudest lahendustest. ja salvestamisel on niivõrd palju võimalusi, et ei ole võimalik neid kõiki analüüsida mõne minuti kestel. jah, e, ka kütteenergia, soojaenergia salvestamine on midagi, millest me oleme eespool USA-st, Jaapanist, Lõuna-Koreast ja Hiinast. ja nüüd oleks vaja rohkem mõelda elektri salvestamise peale, see ei ole mingisugune kõrgtehnoloogia. rohkem peaks investeerima kaks tuhat kakskümmend programmide alt Horisont kakskümmend kakskümmend investeeringutest, kui palju raha eraldada eh, nendeks uuringuteks? võib-olla kahekordselt rohkem kui praegu investeeritakse just spetsiaalselt salvestamise huvides. see muudab meid konkurentsivõimeliseks maailmas. samamoodi nagu meie mobiiltelefonidega, millel nüüd on paremad akud ja me kõik ostame neid, aga me ostame neid kelleltki, kes toodab neid Koreas tulevikus. me hakkame ka oma salvestusseadmeid ostma, nii pisikesi kui suuri Äh, aga kellelt me nüüd ostma hakkame, kas meilt endilt või kuskilt mujalt, selles on küsimus. ma võiksin rohkem rääkida, aga vist ei ole hea mõte. How much more <laughs> kui palju kauem? üks minut. All right. No, yeah, two, or two minutes. Two, two minutes. minutes. Okay. <laughs> So we uh, I, I will encourage mina julgustaksin tehnilisi küsimusi ja kulude küsimusi lugema sellest, sellest aruandest, see on lühike aruanne. see on kirjutatud poliitikutele, see uuring, mitte energiaekspertidele, lugege seda seal on küsimuste kaudu asjale lähenetud, kui palju see maksab, mida see väärt on. ja eh, kui ma tohin Euroopa Parlamendile midagi öelda, siis palun arutage seda, kuidas turgusid korraldada ja millal seda teha, sest see arutelu peab tulema. jah yeah., well Well, uh, 20 seconds. So I am more confused than ma olen nüüd suuremas segaduses kui kaks tundi tagasi. volinik Kaniete oli paar kuud tagasi siin ja ütles meile, et ei ole võimalik suuremahulist elektriautode äh, tööstus, ütles, et võimsust ei ole äh, laadimiseks. lihtsalt kümme elektriautot ühel tänaval on meie suutlikkus praegu, seda ütles volinik Kaniete nüüd te ütlete meile, et me peame nüüd hakkama tuginema suurele arvule elektriautodele ja siis on meil väga suured salvestusvõimsused sellega tekkimas. komisjon ütleb, et elektriautosid ei tule, sest võrgud, võrgude võimsus on väike, aga teie strateegia on tugineda just elektriautodele veel üks märkus ei ole tõsine tulla komisjonist strateegiaga, mis ütleb, et et lükata edasi energia tarbimine sellesse hetkesse, kui nõudlus on väiksem kella kaheksa asemel kell üksteist elektrit tarbida. aga meie oleme siin tööl kaheksast üheksani, kuidas saab kodus siis see aeg protsesse eh, kontrollida? During... vastuse saad järgmine kord meie kohtumisel, sest paraku meil ei ole aega piisavalt, see oli väga pikk arutelu ja suur tänu kõikidele ja aitäh teile vastuse eest, vastuste eest ja suur tänu selle kuuma arutelu eest mõned said lausa kaks korda sõna ja ma usun, et me oleme kõik väga rahul, aitäh, doktor Ugarte, et tulite ja suur tänu teile teie uuringu eest sellel väga huvipakkuval teemal energia salvestamine. ma loodan, et see on, annab ka panuse teie aruteludesse. <laughs> okei. nii. järgmine punkt meie aruteludes Atseri turujärelevalve aruanne ja muud käimasolevad tegevused. meiega on liitunud kaks Atseri esindajat muuseas. kõigepealt Atseri reguleerivate asutuste nõukogu esimees ja direktor suurepärane, et leidsite aega meile külla tulla, mitte esimest korda ajaloos ei leia selline kohtumine aset, ikka aeg-ajalt me teiega kohtume, see on meie jaoks väga oluline. ja räägime teie siis, teie iga-aastasest turujärelevalve aruandest, tere tulemast, me tervitame seda aruannet ja kuulame huviga teie ettekannet tahaksin kolleegidele veel meelde tuletada, tuletada, et kolmas äh, energiapakett annab äh, agentuurile ülesandeks äh, Asserile seirata siseturgu, elektrienergia ja gaasi siseturgu. ja selle aruande viimane versioon tuli välja täna, täna on kolmekümnes november ja annaksime siis nüüd sõna nüüd teile ja ise otsustate, kumb esimesena sõna saab. kas me alustame reguleerivate asutuste nõukogu esimehega või saab sõna kõigepealt härra direktor? ise otsustate. härra Lord Mogg, teid ei pea me küll siin tutvustama me oleme ITRE komisjonis nii mitu korda juba teineteisega kohtunud ja sõna on teil. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teid tänada kõigepealt selle võimaluse eest teie poole pöörduda selle ülevaatega, sellepärast et tõesti täna keskpäeval tuli meie turujärelevalve aruanne välja alles, aga ma tahaksin äh, tänada äh, ka teid teie komisjoni toetuse eest ja aastal kaks tuhat kuusteist loodame teilt veel suuremat toetust. selle esitluse mõte täna seisneb selles, et me tahaksime anda teile siis ülevaate kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kogutud andmete kohta. sellel aastal võtsime andmed kokku natukene varem kui eelmisel aastal, kuid loomulikult on teatud viivitus äh, alati nende tulemuste esitamisega kolmsada kaheksakümmend seitse lehekülge on teil siis täna õhtul lugemismaterjali, äh, homme võime teha väikese kontrolltöö, kui soovite, aga me oleme teinud ka kokkuvõtte ja pannud asja slaididele, kui te juhuslikult äh, ise või, või teie kaastöötajad tahaksid selle läbi vaadata. põhjus, äh, miks me oleme nii detailse aruande esitanud, on see, et et sellest on äh, rohkem kasu sellele ametile endale, aga annab võimaluse ka sügavuti minna analüüsis järgmisel aast-, analüüsiga järgmise aasta probleemkohtade osas. ja ma tahaksin rõhutada seda, et äh, kogu see ettevõtmine lähtub äh, tarbijast ja tarbija on meie tegevuse keskmes ja lähen siis kohe selle aruande juurde. on terve rida probleeme, mille me oleme välja toonud, kuid ma ei lasku siin detailidesse. kõigepealt, mis puudutab avaliku teenuse kohustusi, need on äh, täidetud ühenduse tasandil, ähm, ühenduse katkemine, seda ei ole tulnud ette kõikides riikides, aga siiski siin ja seal eraldi tahaksin tähelepanu pöörata äh, haavatavatele tarbijatele, see ilmselt teid huvitab, mis puudutab äh, tarbijainfot, äh, siis on väga palju erinevate määruste rakendamise vorme, tõlgendusi on väga palju, intelligentsed meerikud, neid kasutatakse Euroopas järjest rohkem, aga mitte sugugi igal pool äh, ja siis äh, kaebused, äh, sellest räägin ka eraldi. nii et paaril slaidil võtaksin kokku siis kõige olulisemad küsimused. kõigepealt haavatavad tarbijad, kõigepealt on kohustus äh, tarbijad defineerida ja see, et kuidas tarbijat defineeritakse, on liikmesriigiti väga erinev. üsna tihti lähtub oleme lähtunud definitsiooni, lähtuvad liikmesriigid definitsioonist äh, sotsiaalseadusandlusest, äh, mõned liikmesriigid defineerivad selle ka teisiti, elektrienergia puhul Bulgaarias ja Soomes näiteks ja Ühendkuningriigis. teine asi, millele ma tahtsin rohkem tähelepanu pöörata, olid intelligentsed meerikud äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, on vähem kui kümnel protsendil sellised intelligentsed meelik-, arvestid äh, ja ülejäänutel tavalised, nii et siin kaardilt on näha, et väga palju on veel teha. seadusandlus äh, aga liikmesriikides selle juba ette näeb. ja nüüd tarbijate kaebused rohelised osad on need, mis on kõige olulisemad, äh, kaebused puudutavad arveid, äh, tariife ja nii edasi. ja millised on meie soovitused äh, parlamendile tarbijakaitse seisukohal? me peame mõnedes liikmesriikides ära defineerima, kes on ähm, nii-öelda viimane tar-, tarnija, see tuleb ära defineerida veel siis tuleb tagada see, et ähm, intel-, intelligentsete arvestite puhul on tehnoloogilised äh, vahendid olemas ja seiret on vaja mitmetes valdkondades, näiteks äh, lülitatakse energia, elektrienergia välja, kui inimesed ei ähm, maksa oma arved ära ja nii edasi. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu selle väga selge seisukoha eest härra direktor Potšotšnik on meie teine kõneleja täna, suur tänu! ka mina tahaksin äh, tänu avaldada teie komisjonile ja Euroopa Parlamendile pideva toetuse eest äh, meie ametile sellel aastal õnnestus äh, meil ka natukene rohkem eelarvevahendeid saada, mitte küll nii palju, kui me lootsime, aga vähemalt on viimase aastate trend nüüd ümber pööratud. ma keskenduksin jae- ja hulgiturul, aga enne kui ma selle juurde läheksin, räägiksin mõnedest tulemustest, see raport, nagu öeldi, on väga pikk. ja täna toome siin välja ainult äh, mõned kõige olulisemad punktid. mõned asjad on teie jaoks muidugi ilmselged, aga ütleksin veel, et kogu meie ettevõtmine viimase kahekümne aasta jooksul on keskendunud liberaliseeritud turule äh, ja see peaks olema tarbijate ähm, hüvanguks ja seega otsustavad lõpuks ikkagi tarbijad. ainult siis, kui tarbijad hakkavad sellest asjast kasu lõikama, on meie töö tehtud. no vaatame, kas äh, tarbija äh, on kasu lõiganud ja keskenduksin kõigepealt äh, hulgiturgudele. siin on näha viimased arengud hulgiturul, kõigepealt nõudlus langeb kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on ka see selgelt näha, meie tulemused puudutavad aastat kaks tuhat neliteist ja teine trend on see, et jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks, mis on seatud Euroopa tasandil, on kasvanud taastuvate energiaallikute roll. Ehm, hulgihinnad on aga langenud ja see on üllatav, kui me vaatame hulgihindu siis viimase viie-kuue aasta jooksul on need langenud keskmiselt viiskümmend kuni kaheksakümmend protsenti. nii et üsna märkimisväärne langus. ja veel üks aspekt, me üritame turgusid integreerida. ühelt poolt on võetud vastu seadusandlus selleks, et ühendusi parandada, aga teisalt on meie jaoks oluline praegust võimekust ära kasutada nii palju kui võimalik ja nii tõhusalt kui võimalik. ja minu slaid keskendubki sellele, et äh, kui palju meie praegusest võimekusest on ka juurdepääsetav äh, turgudel piiriüleselt. me oleme võtnud äh, praegu siin slaidil kokku ainult teatud võrgud Austria, Tšehhi ühendused, Saksamaa, Prantsusmaa ühendus, Šveits, Saksamaa ühendus ja Saksamaa, Poola ühendused ja võrdle, võrdluse aluseks on siis soojusenergia öö, mahud. see slaid näitab seda, et see, mis turule jõuab, on tegelikult väga väike osa soojusenergia suutlik-, mahtudest üldse on need, kes ütlevad, et ei olegi võimalik kogu kogu võimsust turule tuua, aga näiteks vaadake Saksamaa-Poola ühendusi äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal üldse ei olnud äh, seal energiaülekannet. ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me seda võimsust ära kasutame. ja siin me näeme positiivseid arenguid nimelt võimsuse kasutamise puhul on tõhusus oluliselt suurenenud. aastal kaks tuhat neliteist kaheksakümne kuuel protsendil juhtudest on kasutatud õiges suunas seda võimsust. viimastel aastatel olen ma ikka ja jälle pidanud tõdema seda, et energia on liikunud vales suunas. kuid nüüd õnneks turgude sidumine on seda olukorda parandanud ja kolmas aspekt, millest ma räägiksin, hulgiturgude kontekstis on äh, võimsuse mehhanismid, see teda ei, see teid ei huvi, üllata ilmselt, kuna see on teie jaoks olnud aastaid huviteema. suured erinevused, mõned äh, liikmesriigid on võtnud kaalumisele mm, võimsusmehhanismid, äh, mõned on need juba juurutanud ja teised alles kaaluvad neid meil ei tekita muret see, et võimsusmehhanismid kasutusele võetakse, vaid see, et eh, kui seda tehakse koordineerimatult, siis eh, tekitab turumoonutusi. mis on meie soovitused eh, energiahulgituru osas ja see on ainult üle, väike ülevaade siin aruandest. kõigepealt on väga oluline tagada see, et võimsus oleks kommertsturgudel kättesaadav. see tähendab seda, et tuleb koordineeritumalt tegutseda ja võimsused avada erinevatel turgudel. väga oluline on äh, võimsuse arvestamine voolupõhiselt ja siis on loomulikult oluline see, et piiriüleselt toimuks võimsuse vahetamine. praegu ei kohelda erinevaid turge võrdselt. me peame kindlasti üle vaatama ka selle, kuidas me üldse arvutame võimsust välja regionaalsel tasandil. ja kindlasti äh, me tahame ka turgude sidumise tööd jätkata ja tagada selle, et kõigepealt äh, tuleb eemaldada turutõkked äh, energia hulgiturul ja koordineeritult läheneda äh, hinnangutele ja kui on oluline võimsuse mehhanismi kasutusele võtmine, peab keskenduma sellele, et see siseturgu ei hakkaks moonutama. ja nüüd läheksin üle siis äh, ka maagaasi äh, hulgimüügile, siin on näha positiivseid arenguid, nimelt Äh, viimastel aastatel on siis, viimasel aastal kaks tuhat neliteist on hinnad langenud ja hinnad on, hinnakonvergents on selgelt näha. Äh, nii äh, siis maagaasikeskuste ja, ja muude piirkondade vahel ja turud ilmselt integreeruvad. kui me nüüd vaatame hindu ja öö, hinda ostul, erinevates piirkondades on need hinnad erinevad. Hollandi turg on ilmselt kõige paremini toimiv turg siin on näha, kui palju on, kui, kui suur on erinevus hindade vahel võrdlus piirkonnaga, ehm, kõige rohkem erinevad siis eh, tumesinisega märgistatud piirkonnad. me peame kindlasti rohkem panustama eh, maagaasi eh, hoiustamiskeskuste likviidsus. siis on meil äh, mõned äh, probleemsed äh, piiri, piirregioonid ja see mõjuneb, mõjutab otseselt füüsilist maagaasi voogu. ja millised on tulem-, meie soovitused, me peame eemaldama kõik takistused keskuste väljakujunemiseks, me peame rohkem toetama keskuste vahelist kauplemist ja tagama selle, et äh, hinnad kujuneksid välja sõltumatult pikaajalistest lepingutest. toetama peab ka investeeringuid ja kui vaja, siis integreerima eh, keskusi ja integreerima turge selleks, et kujuneks välja tõesti piiriülene turg ka maagaasi puhul Euroopas ja mida see tähendab tarbijatele, mis on ju kõige olulisem. kõigepealt esimesed positiivsed arengud on näha, kõigepealt see, mis puudutab äh, tööstuslikke tarbijaid, nende jaoks on äh, hinnad äh, langemas ähm, võrreldes eelmiste aastatega, aga kodumajapidamistele ei ole see veel laienenud ja küsimus tekib, et miks see siis nii on. me keskendusime siin sellele, et kuidas suhestub see hind äh, hulgimüügi hinnaga. ja siin käituvad äh, mõned riigid erinevalt. Äh, on toodud välja siin mõned üksikud riigid, Austria, Saksamaa ja Ühendkuningriik, tööstuslikud tarbijad, siin on see mm, joon üsna sarnane Äh, jaehindade puhul, aga mõnedes äh, riikides on need kaks trendi täiesti erinevad äh, kodumajapidamiste puhul. ja nagu ma ütlesin, miks see siis nii on, kõigepealt on konkurents erinevates liikmesriikides jätkuvalt piiratud, seda aruanne puudutab täpsemalt, aga lisaks sellele on konkurentsi osa lõpuks elektriarvest üsna väike. kõige suurem osa äh, elektriarvest tuleb äh, nii-öelda püsikuludest, kuid äh, on ka helgem pool valik, nimelt Euroopa tarbijad lõikavad äh, vähemalt nendest arengutest kasu äh, valikuvõimaluste läbi, võib-olla hinnad ei ole alanenud, vaid valikuvõimalus, aga valikuvõimalused on suurenenud ja see näitab teatud küpsustaset turgudel. siin on ära toodud siseriiklikud turud, äh, äh, gruppide kaupa üks grupp on see, kus turgude avanemine on toimunud viie, viimase viie aasta jooksul, siis need, kus on üle viie aasta turud olnud äh, avatud ja need, kus üle kolme aasta. üks puudutab siis elektrienergiat ja maagaas ja viimane slaid peaaegu on slaid, mis mulle väga meeldib, iga aasta ma seda näitan. siin me võrdleme seda, et kas äh, tarbijate potentsiaalne tulu vastab äh, elektrienergia tarbija vahetam-, tarnija vahetamisele. eelmistel aastatel me ütlesime, et see graafika, graafik on probleem, nüüd ma nimetaksin, et see on hoopis äh, meie jaoks välja kat-, väljakutse. tarbijaid nimelt äh, ei tõmba ligi mitte ainult madal hind, vaid ka teised elemendid ja meie peame nüüd äh, välja selgitama, et äh, mille pärast äh, tarbija tarnijat ei vaheta täpsemalt, äh, kui, kui faktoriks ei ole ainult hind. ja lõpetuseks, sellel aastal esimest korda tõime me välja suhtelise konkurentsiindeksi turgudel selle kohta on äh, aruandes äh, täpsemalt äh, ka aspektid välja toodud. Põhjala riigid on kõige konkurentsivõimelisemad gaasi puhul ka ja mõned riigid, kus need arengud on olnud natukene aeglasemad. nii et lõpetuseks meie soovitused me tahame, et tööstuses viiaks reforme edasi, tuleb tõkked turule sisenemisele eemaldada, näiteks nagu reguleeritud hinnad, turud peaksid olema ka tarbijatele arusaadavad ja see tähendab seda, et neile tuleb anda korralikku teavet ja, ja tarnija vahetamine peaks olema lihtsam, puhtpraktiliselt ja kindlasti peaks toetama ka seda võimalust, et kollektiivselt oleks võimalik äh, vahetada tarnijat. ma äh, vabandan, et äh, võtsin nüüd kolmesaja kaheksakümne seitsme leheküljelise dokumendi kokku kümne minutiga, härra esimees täpsustab, neliteist minutit oli teil aega. Te rääkisite kogu aeg, et hakkate kohe lõpetama, kolm korda täpselt. väga raske oli teid ka peatada. aga huvitav suur tänu teile mõlemale. suurepärased ettekanded, nagu ikka, ja nüüd ma paluksin sõna võtta siis kolleegidel ja proua Kallas. ja proua Kappel on mul ka veel nimekirjas, kes veel, kes veel sooviks sõna ja mina ise, aga proua Kallas ja siis proua Kappel ja siis mina ise. suur tänu, te jumal tänatud, et te olete kohal, sooline võrdõiguslikkus mind huvitab see, mida te rääkisite jaeturust ja ka soovitustest selleks, et jaekonkurentsi edasi arendada. üks küsimus puudutab tarbijatele määratud informatsiooni pakkumiste kohta, mis turule on juba jõudnud. mida te arvate sellest, et ESO-d peavad äh, koguma andmeid ja selle digitaalselt ligipääsevaks tegema, me oleme Eestis seda teinud ja see on väga hea, sest see annab pädevuse tarbijatele, nad võivad vahetada tarbijaid ja saavad vaadata ka seda, mida nad, kui palju nad maksaks, kui neil on, äh, oleks teistsugused pakkumised laual, mis Ähm, on teie arvamus sellise andmete säilituse ressursi kohta, härra Kappel, palun? jah, ma tänan meie mõlemat külalist, aitäh, tutvusite oma turuülevaadet aasta kaks tuhat neliteist, jah, siin on tarbijad teil keskpunktis ja Euroopa Komisjoni suvepaketiga me juba nägime seda ja teie olete ka mures selle pärast, et kaitsta e, Euroopa tarbijaid ja see on teie turuülevaates väga tähtsal kohal. E, ma arvan, et siin on võimalik just veelgi rohkem käsitleda neid valikuvõimalusi, mis tarbijatel avanevad, e, tarbija vahetamine. nüüd üks asi, mis on minu arvates puudu, nimelt tariifid ja maksud Äh, erinevatest liikmesriikidest, mis lisanduvad e- energia hinnale. Austrias lausa meil viiskümmend protsenti energia hinnale tuleb veel maksudena juurde ja me arvame, et just need tarbijad, keda kaitsta on vaja, nende jaoks on see maksude lisandumine suur koormus. Äh, nüüd äh, teie ülevaates kaks tuhat neliteist kahekümne kolmanda septembri äh, otsuses Austria kohta tegite mõned järeldused, mida paraku teie raportist siin lugeda ei saa, te andsite soovitusi. Te ütlesite, et äh, Austria-Saksa äh, elektrihinnad on vaja omavahel lahti siduda energiavahetuste puhul ja et see annab see lisab kolmsada miljonit eurot igal aastal. et tähtis on, et energialiit äh, meil ikkagi välja kujuneks ja mõnel pool piirkondades on see juba headel alustel ja samuti täna me rääkisime siin salvestamisest, mida ka saaks regiooniti ühendada ja äh, kõrged hinnad äh, lööb valusasti tarbijaid nüüd meil on vaja ka paindlikkusmehhanisme puhuks, kui energiaallikates äh, toimub kannapööre, nagu meil Saksamaal on kavandatud ja hiljem ka Euroopas. Äh, nüüd kahekümne kolmanda septembri äh, otsus, kas te tahaksite veel midagi sellele lisada? ja kas see Saksa, Austria eh, hinnavaldkond oleks heaks näiteks, kuidas hindu kujundada eh, piiriüleselt kogu Euroopas? suur tänu teile, härra esimees, ma sooviksin küsida eh, kas, see on lihtsalt arusaamise küsimus, ma võib-olla sain valesti aru, aga mulle tundus, et te ütlesite, et tuleb eemalduda pikaajalistest lepingutest, et keskenduda nii-öelda eh, oksjoni lepingutele. me ei saa siiski ainult keskenduda hinnale ja kõige odavamale, sest see pidurdaks investeeringuid, eriti tööstusesse sest äh, tööstuses öeldakse just nimelt, et neil on vaja äh, võimalikult suurt nähtavust ja neil on äh, vaja pikaajalisi lepinguid, et oma tegevust planeerida. kas ma sain nüüd teist õigesti aru, et teie meelest on see hea mõte? suur tänu ja mina lisaksin nüüd ise midagi oma kolleegide küsimusele, midagi üldisemat nimelt äh, see avaldus alguses oli üsnagi õige, meie olul-, jaoks on kõige olulisemad äh, tarbijad, kes on meie tegevuse keskmeks. Äh, meie tööstuse jaoks, meie majanduse jaoks, ka meie indiviidid, meie ja individuaalsed tarbijad ilma energiasektorita, aga me ei saa kuidagi oma turgu organiseerida, me ei saa kuidagi ka tarbijate poole pöörduda. meil on vaja energiasektorit. E, tähendab siis seda, et on vaja pöörduda tarbijate poole, kasutades sealjuures meie energiaettevõtteid. ning mõlemal puhul võiks gaas ja e, elekter Eh, olla väga heaks võimaluseks, kui me võrdleme Ameerika Ühendriikidega, siis eh, näiteks eh, nii hulgi kui jääturud on meie hinnad kolm kuni viis korda kõrgemad kui Ameerika Ühendriikides. me näiteks LNG, kes ekspordib Ameerikasse Äh, oleks rahul, aga kui me avame turud, siis see oleks äh, meie jaoks katastroofiline äh, hindade pärast. kuidas me saaks seda olukorda parandada, eriti just gaasisektoris? teiseks, et leian, et gaasiettevõtted on paremas olukorras kui Ameerika konkurendid, sest neil pole investeeringuid seal, gaasi hinnad on nii madalad, et investeeringuid ei ole ja ta on seal tõsiselt suremas, see on tõsi, ma just käisin Ameerikas kaks nädalat tagasi ja nägin, mis seal toimub. kuid ähm, elektri puhul on olukord teistsugune, jaeturul on hinnad umbes, äh, vabandust, äh, parandab ennast kõneleja, äh, vaid ähm, ühesõnaga hulgiturul on enam samad hinnad, aga jaeturul sugugi mitte ja rääkis proua Kappel ju siin kaudsetest äh, kulud ehk mis on väga kõrged ning see läheb kõik riigi eelarvesse ehk siis kaudsed kulud lähevad riigieelarvesse. kas eh, riigieelarve ei peaks, eh, peaks, riigieelarvest ei peaks siis eh, finantseerima elektrisektorit, energiasektorit? meie kolleeg Martel arutas sedasama küsimust nüüd kuidas aidata kaasa investeeringutele energiasektoris? sest äh, kaudsed kulud on niivõrd kõrged, et investeeringud peaks seega tulema riigieelarvest. milline on teie arvates võimalus toetada meie energiasektorit, äh, aidates tarbijaid, aga samas toetades ka tugevat energiasektorit ja tugevaid energiaettevõtteid? um,. Thank you, thank you. suur tänu kõigi nende huvitavate küsimuste eest, ma jätan viimase võib-olla Lon-Mobile, sest see on poliitilisema iseloomuga. kõigepealt ma mõningatele küsimustele vastaksin, räägin võib-olla ka riigiabi küsimustest. kõigepealt äh, läheksin tehnilisema osa juurde, nagu ikka. kuidas on võimalik tarbijaid aidata? kuidas on võimalik äh, valida enda huvides. see puudutab ka info edastamist. on olemas kahte tüüpi informatsioon, mis võivad tarbijaid aidata. kõigepealt äh, nende endi tarbimismudel. Äh, siin võib andmekogumine aidata, see tähendab siis seda, et tarbimisharjumused tehakse teatavateks, teatavaks tarbijatele ja ka teistele, kui tarbija seda otsustab teine oluline küsimus äh, puudutab seda, mis turul saadaval on. praegusel hetkel on olemas erinevad vahendid, äh, näiteks pakkumiste võrdleja, mis vahendid, hinna tarbimis, äh, tarbimishinna võrdlused, selleks on ka erinevad tarbijate organisatsioonid, meie peame tegema kindlaks selle, et garanteeritakse mitte ainult õiget informatsiooni, vaid ka võrreldavat informatsiooni. näiteks äh, ma mainisin seda, meil peaks äh, olema ähm, et äh, informeeritud valikuvõimalused tarbijate jaoks, näiteks peaks olema ka tarb-, ka taastuvenergia võimaluste aspekt arvesse võetav, tarbijad väga osavalt suudavad seda informatsiooni hallata see on üsna mitmetahuline eh, eh, küsimus, mis puudutab info edastamist tarbijatele. ning vastaksin veel härra Martini küsimusele, see, mis eh, puudutab siis praeguseid trende. praegusel hetkel näeme, et äh, Eh, praegusel hetkel on, tegeleme rohkem hinnapõhiste pakkumiste ja vähem pikaajaliste lepingutega, see pole halb, sest meil on vaja paindlikumad sektorid. üks väljakutseid energiasektori ees tulevikus on just paindlikkus. meil on vaja paindlikkust elektri, gaasiturul, et et sisse viia tarbiv, taastuvate energialiikide kasutamist eh, kogu eh, sektoris. me kokkuvõttes võib öelda, et mõned, mõned soovivad liikuda eh, pikaajalistest lepingutest eh, hulgi hinnapõhiste lepingute suunas, eh, siis minu meelest see väga problemaatiline ei ole. no The issue about what we mean by an in- ning mis nüüd puudutab siseturu integreerimist ja erinevate hinnapiirkondade loomist, kui võimsusel piisab suurt, et ühtset hinda säilitada, selle koha pealt peaksin ütlema siis seda, et ma mõninga, mõningate reaktsioonidega nõus ei ole Eh, kui öeldakse, et me liigume eh, vales suunas, kui me eh, soovi, siseturgu selle juures saavutada. praegusel hetkel need erinevad hinnad, tsoonid on eksisteerinud ja peab ütlema, et nii jae- kui hulgiturg on väga hästi toiminud, Norra, Itaalia, Rootsi, see kõik puudutab seda, kuidas turgu organiseerida, turgu korraldada, kuidas äh, garanteerida, et kogu kauplemine, kogu hinnatsoonis äh, toimuks äh, õiglaselt. kui see on liialt suur, kui seda ei toeta piisavalt suur taristu, siis võib kaasa tuua see turumoonutus, et see võib anda teenimatud eelised äh, teatud osalejatele, teistele, aga mitte need, toimuda nende diskrimineerimine. nii et mark-, turutsoonide tükeldamine ei ole piisavalt tugev tegevus selleks, et ei ole ilmselt tegelikult siseturu huvides ning selle Eh, seisukoha oleme meie omaks võtnud, eh, näiteks eh, osalt Saksamaal, osalt teiste riikide piiridesse ei ole praegu piisavalt suur võimsust selleks, et seda hinnapiirkonda toetada. mina sellega lõpetan. ja kuna see on teie endi küsimus, siis see samas puudutab ka teisi küsimusi, mm, mis puudutab maksundust kahtlemata lisahind äh, on tõsine küsimus, sest energia tootmiskulud on kõigest üks osa äh, sellest, mida tarbijad maksavad, teised äh, puudutavad näiteks taastuvenergiate subsiidiumeid, maksusid, käibemaksu ning võrgutasusid. ehk siis elektri ja gaasi puhul on muidugi ähm, asjad äh, pisut äh, erinevad kokkuvõttes äh, viiskümmend protsenti ähm, gaasi puhul on konkurentsi mõttes küsitav, elektri puhul nelikümmend protsenti ning sellega seoses kogu mõju seisneb selles, et konkurents toimub väga kitsas valdkonnas õiglane konkurents, täiendab äh, esimees. Eh, kuid äh, arvan, et parlament, mitte mina, peab olema see, kes äh, eh, kuidas peaksime eh, vähendama või siis mitte toetusi taastuvenergia arendustesse. ning tulen nüüd teise esimehe küsimuse osa juurde tagasi, kas maksundustasandid Äh, on ähm, riikide poolt äh, õiglased, meie oleme välja äh, selgitanud viieteistprotsendise lisa ja nüüd, mis puudutab käibemaksu, näiteks see võib vähendada seda, sellega võivad tegeleda liikmesriigid, komisjon ja riigiabi küsimusega tegelevad, tegelejad ning kas energiaettevõtted võiksid saada subsiidiume liikmesriikides kas ähm, oleks võimalik investeerida mõni osa sellest sissetulekust energiaettevõtetesse? kõigepealt ma kahtlustan, et komisjon tunneb eelkõige huvi riigiabiga seotud investeeringute vastu, et otsustada, kas need on õigustatavad või mitte. teiseks, ma arvan, et ei ole see vajalik. vajalik minu meelest on see, mis mõningates riikides juba toimib, ehk siis äh, väga eh, tugev normatiivne režiim, mis eh, tekitab investorites usaldust, nad julgevad investeerida. olen seda aastaid juba öelnud, võib-olla ma olen mõnikord eksinud, aga eh, piisavalt on kapitali, et mõistlikesse projektidesse investeerida. ma alati kõhklusega suhtlen halbadesse investeeringutesse riigi poolt. minu meelest oluline on see, et investorid näeksid, et tuntakse usaldust süsteemi vastu, et on toimunud eh, teatud muudatusi, eh, kuid eh, see ei tähenda siiski seda, et teatud osa infrastruktuurist, mille komisjon on välja pakkunud, Eh, mida toetab nüüd ka, on parlament, eh, võiks olla stiimuliks nendesse, nende investeeringute tegemiseks. kolmandaks, ma olen väga palju aega veetnud Ameerika Ühendriikides. nagu täiesti, nagu te õigesti ütlesite, gaasitööstus Ameerika Ühendriikides eh, on väga raskes olukorras, sest hinnad on liialt madalad seoses kildagaasiga. kuid see ongi see põhierinevus meie ja ameeriklaste vahel ning küsimus on selles, kas ameeriklased hakkavad kunagi kildagaasi Ähm, eksportima, see on väga huvitav dünaamika, mis on seotud ähm, kulude ja hindadega, sest äh, äh, kildagaasi siia toimetamine oleks äh, kulukas. mõnes mõttes nagu Suurbritannia sai kasu gaasimaadla tavastamisest kuuekümnendatel aastatel, ameeriklased praegu kasutavad ähm, praegu kildagaasi, see varustab nende turgu veel pikka aega kuid meie, kui me eh, eh, tulevikus võib-olla vähem, eh, vähem soovi siia eksportida ja kokkuvõttes liiga palju Eh, praegusel hetkel kulutatakse energiaperspektiivist eh, lähtudes eh, mittekontrollitavatele elementidele, kuid samas seda, sellega tegelevad riigi valitsused ja samuti ka Euroopa Parlament, subsiidiumid on alati ohtlikud igasugustele süsteemidele, näeme seda pidevalt, kuid samas tuleb halvemad ja positiivsemad aspektid tasakaalu viia, nagu näete, olen ma väga inglaslik selles osas ning Gilda äh, Kaasa on Ameerika fenomen, meil võib siin pisut olla mõnes riigis, kuid äh, kas see muudab äh, radikaalselt midagi, kas Gilda gaasi müümine Euroopasse midagi muudab, ma ei tea. ma loodan, et City's keegi ei istu praegu ja mõtle, kui ebakompetentne ma olen. jah, ma loodan, et me kohtume jälle ja siis jätkame oma arutelu tarbijate üle, kes on meie tähelepanu keskmes ja selle üle, kuidas äh, äh, muuta meie energiafirmad Euroopa Liidus tugevaks, kuidas korraldada turgusid ja kuidas tõesti varustada meie tarbijaid korralikult energiaga. ma lisaksin, kallid kolleegid, ja see on ülioluline, äh, et meie komisjon on abiks Atserile. pärast meie hääletust täiskogul. Atser sai viisteist uut töökohta juurde just tänu sellele, et meie asjaga tegelesime. see on suurepärane tulemus ja me teadsime, et see oli teile häda, hädavajalik selleks, et olla tõhusad. suur tänu teile, tänu teie tegevuse eest, tänu kallid kolleegid, homme kohtume kell kümme